Okay, ladies and gentlemen, we continue our session. Wie wir besprochen haben, haben wir me jätkame, nagu eelnevalt arutasime, muutsime me meie päevakorda ja alustame praegu mitte päevakorrapunktiga neli, vaid tuleme kõigepealt kuuenda juurde ja räägime üldist majandushuvi pakkuvate teenuste suhtes kohaldavatest Euroopa Liidu riigiabist ja riigiabi eeskirjade uuendamisest ning raportööriks on siin Gunnar Hökmark ja ma annaksin talle sõna, et ta saaks anda ülevaate. palun, Gunnar. Uh, uh, uh, kõneleja räägib ilma mikrofonita kahjuks kõneleja mikrofon ei tööta, mistõttu tõlgid ei saa tõlkida. The... suur tänu, minu põhisõnumiks selles äh, äh, raportis on see, et me peaksime tegema vahet sellel riigi abil, mis äh, äh, muudavad äh, üldist majandushuvi pakkuvad teenused äh, juurdepääsetavaks ähm, tarbijatele ja mitte niivõrd ähm, toetama riigi abiga operaatoreid, teenuse osutajaid. ja mida olulisema teenusega on tegu, seda olulisem on ka selle teenuse kvaliteet. ja me peaksime äh, toetama siiski Ehm, teenuste odavnemist ja monopolide avanemine on ka oluline, nii et eh, mida rohkem me liigume siseturu poole, siis eh, seda olulisemaks muutuvad ka üldist majandushuvi pakuvad eh, teenused ja see on oluline ka meie kodanike huvide teenimiseks. ma tuleksin siin ka telekommunikatsiooniteenuste juures suures osas liikmesriikides oli siin tegu tihti ähm, monopoliseisusega ettevõtetega ja siin oli väga vähe arenguid sellel alal, kuid nüüd me oleme näinud, et see osa majandusest on samuti dünaamilisemaks muutunud ning äh, sama arvamus peegeldub ka teistes äh, valdkondades, mis puudutab üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid, ei ole mingit argumenti äh, selle vastu, et ähm, tarbijatel ei tohiks olla parimat äh, valikuvõimalust. et oluliseks on see, et me saaksime paremad ähm, teenused, paremat kvaliteeti pakkuvad teenused. kuid me teame, et liikmesriigiti on nende teenuste rahastamise traditsioonid väga erinevad ja mina leian, et me peaksime tagama selle, et me saaksime äh, võimalikult hästi neid erinevate tööstusharude potentsiaali äh, tulevikus äh, ära kasutada. ja see on siis ka selle ettepaneku eesmärk ja ma ootan huviga ka, ka muudatusettepanekuid teie poolt ja siinkohal ma nüüd katkestan. suur tänu, ütleb härra esimees ja järgmisena saab sõna äh, kolleeg äh, Sabella. suur tänu, härra esimees. kõigepealt sooviksin õnnitleda härra Hökmarki selle ähm, väga ähm, kõikehõlmava ja olulise sisuga teksti koostamise eest ja samuti ma tänaksin teda nende ettepanekute eest, mis on suunatud tulevikku. ma teeksin sellegipoolest ühe muudatusettepaneku. nimelt ma teeksin omalt poolt ühe lisanduse punkti kolm. sellepärast, et mul on teatavaid kogemusi lairiba äh, raportist, kus mina olin raportööriks nii et kui ma lugesin läbi riigiabi eeskirjad äh, lairiba teenuste kohta, siis äh, need olid väga äh, keerulised ja seetõttu ma teeksin järgneva ettepaneku. et punktis kolm, et me teeksime vastava lisanduse, et taskukohased hinnad kodanikele tuleb tagada ja eeskirjade lihtsustamine eeskirjade lihtsustamine on siin oluline. nii palju siis äh, minupoolsest ettepanekust härra Höökmärki teksti kohta. nimelt äh, eesmärgid peaksid olema mõistetavad ja lihtsamad, äh, nii et neid saaksid tõesti ka kõik osapooled rakendada. suur tänu. ja kolleeg Lambers, palun. Yes uh Äh, meid ei ole siin täna väga arvukalt kohal, aga ma teeksin mõningad üldised äh, märkused. ja me teame, et Gunnar on, et Gunnar on üks kõige liberaalsemaid, siin teeksin mõningad märkused. ma jagan kahte arvamust. nimelt, et äh, valitsused ei peaks mitte olema siin äh, majanduselu operaatoriteks nii-öelda. meil on äh, möödas need ajad, kus äh, majanduselu äh, määrasid ainult mõningad suured ettevõtted ja oluline on see, et tarbijad, meie kodanikud saaksid parimaid teenuseid parimate hindadega. aga millega ma päris nõus ei ole, et kus me hakkame praegu rohkem teenuseid ähm, avalikust sektorist erasektorisse suunama, siis kas see tõesti viib parimate teenuste ja äh, madalamate hindadeni, sest kui me vaatame energiasektorit, mida te samuti oma mm, ettepanekus mainite, siis see, mida meie näeme, on see, et just energiateenuste sektoris mille privatiseerimist me oleme toetanud paljudes liikmesriikides ja eriti nendes liikmesriikides, kus me olime valitsuses siis, kui seda arutati, kuid me pidime hiljem tunnistama, et need, kes said kasu erast-, liber-, liberaliseerimisest, olid just ähm, suurtarbijad. et energia äh, hinnad olid äh, sellised, kus lõppkasutajad tegelikult ei näinud liberaliseerimisest positiivset mõju, nii et nii et tegelikult äh, oli tegu oliokopoliga. et energiateenuse ettevõtteid Saksamaal näiteks, neid on, seal on vaid kolm-neli tarnijat. siin riigis, Belgias on neid ka öö, nii mõnigi, kuid ühel, üks neist on enda kätte võtnud kaheksakümmend viis protsenti turust. nii et öö, see kommentaar, mida mina sooviksin teha, on, on see, et ettepaneku üldine toon on see, et kui jah, me läheme selles suunas, siis me saame parimaid äh, saavutame parimaid eesmärke, kuid äh, ma ei ole äh, kõigega nõus, mis siin on. ei ole sugugi mitte kindel, kas me nende ettepanekutega äh, saavutame parimad eesmärgid oma tarbijatele, et suur tänu. suur tänu, proua Ford. suur tänu ja meie raport on nagu alati, on väga äh, mõistliku ettepanekuga välja tulnud ja te olete välja toonud väga selgelt need valdkonnad, millele me peaksime keskenduma ja mulle meeldib ka see vahet äh, eristamine, et, äh, et me peaksime siiski riigi abiga toetama tarbijaid ja mitte teenuse osutajaid. nüüd telekomi, telekommunikatsiooni alal on tegu äh, tõstetegu valdkonnaga, ähm, kus me oleme näinud, et paljud tarbijad on saanud kasu, kuid me peame arvestama ka nende tarbijatega, kes ei ole saanud juurdepääsu sellele äh, teenusele. näiteks äh, Ühendkuningriigis igal pool ei ole mobiilside levi, rääkimata sellest, et seal oleks võimalik kasutada lairibateenust või midagi muud sarnast nii et siin on siiski selliseid valdkondi, kus riik peab abistama ka äh, teenuse osutajaid. ja nendel praegustel keerulistel aegadel, kus meil on vaja palju in-, investeeringuid teha telekommunikatsiooni ja energiavaldkonda, siis me peaksime kasutama mõistlikumalt äh, nii avaliku kui erasektori äh, vahendeid ja me peame üritama riigi rahadega võimendada äh, erasektori investeeringuid. nii et me peaksime eesmärkide lihtsustamist kiirendama, sest mida ma olen näinud, on see, et, et väiksed head projektid ei saa piisavat toetust, sest nad on nii väikesed, väikese mahuga, et äh, kuna riigiabi reeglid ei ole piisavalt selged, äh, siis äh, selle projektiga ei jõuta ka mitte kuhugi ja tihtipeale äh, selliste projektide väljapakkujad isegi äh, ei hakka taotlema riigiabi, sellepärast et nad kardavad, et nad niikuinii seda ei saa, kuna äh, eesmär-, kuna need eeskirjad on niivõrd keerulised. aitäh. proua Ferreira Madurell. suur tänu, härra esimees kõigepealt ma pean variraportööri härra Kafiini äh, nimel vabandama. ma tulen ka tema äh, koduriigist äh, ja seetõttu mul oleks mõningad küsimused meie raportöörile. kõigepealt sooviksin teda tänada tehtud töö eest aga teie arvamus on suunatud eelkõige suurettevõtetele ja mitte niivõrd VKE-dele, et me peaksime võib-olla seda natukene põhjalikumalt arutama. ja me peaksime võib-olla siia tooma rohkem sisse ka selliseid elemente, mis rõhutaksid VKE-de huve. näiteks, mis puudutab riigihankeid, riigi, hankeid, riigi riigihangete menetlust äh, siin ei ole mainitud, aga see on äärmiselt oluline VKE-dele ja see, kindlasti ka neid eeskirju tuleb lihtsustada, nii et kõik saaksid osaleda riigihangetes. et seda aspekti tuleks rohkem rõhutada. nüüd veel teine kommentaar. Te räägite siin ka innovatsioonist, see on loomulikult väga oluline ja seda tuleks äh, võib-olla veelgi rohkem rõhutada siin Euroopa Parlament peaks tagama selle, et riigiabi eeskirjad oleksid lihtsamad, läbipaistvamad, nii et juurdepääs riigiabile oleks ka lihtsam. see on kindlasti ka VKE-de huvides. nii palju siis lühidalt eh, minu kolme eh, märkuse kohta. aitäh. okei okay,, danke schön suur tänu! ma ei tea, kas komisjoni esindaja on ka kohal ja kas ta soovib ka oma kommentaarid äh, teha? ma teeksin nüüd järgneva ettepaneku. et me oleme äh, päevakorda muutnud ja võib-olla kõik ei ole sellega kursis, aga äh, me leppisime kokku, et asjad lähevad natukene kiiremini, nii et esimene september kell viis on siis tähtaeg ja see muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja ainult inglise keeles esitatakse need, et siis läheb kõik kiiremini. härra Hökmar soovib veel sõna? jah, äh, äh, lühidalt äh, sooviksin vastata nendele kommentaaridele. kõigepealt ma, lubage mul olla natukene retooriline. et ma pöördun kõigi ja mitte kellegi poole. ja võib-olla just eriti Philippi puudutab see. üks asi paneb mind muretsema, kui me kui me räägime parimatest ähm, võimalustest äh, tarbijate jaoks ja kui seda sildistatakse ähm, kui liberaalset ettepanekut, siis mina leian, et siin peaks kindlasti olema ka oma roheline lahendus. kui te kui te just ei äh, soovi saavutada midagi muud kui paremaid ähm, eesmärke tarbijate jaoks. või siis me peaksime ütlema, et äh, varem oli olukord parem. ma kunagi ei nõustu nende inimestega, kes ütlevad, et varem olid asjad paremad. mina tavaliselt vastan sellele, et ei, asjad ei olnud varem paremad, aga võib-olla teie olite lihtsalt varem parem fakt on see, et kui, kui me vaatame, kui palju on neid üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid, siis äh, need on ka meie majanduselu tuleviku keskmes. ja me peame tegema valiku. kas me soovime saavutada arengut ja, ja kas me soovime neid teenuseid pakkuda või mitte ja kelle jaoks see on radikaalne lähenemine, siis ma arvan, et me peaksime kõik olema äh,, hakkama muretsema, sellepärast et vahetevahel me, me peaksime siiski vaatama täpselt, kuhu me oleme jõudnud tänapäeval ja me äh, teame, et Euroopa Liit on äh, silmitsi suure kriisiga ja siis me peame ka küsima endalt, et kas tõesti, me saame endale lubada seda, et me ei tee asju, et me isegi ei ürita asju parima, paremaks muuta kui praegu. telekommunikatsiooni osas me oleme näinud häid arenguid ja ma usun, et te olete sellega nõus. ja ma võin nõustuda, et paljudes liikmesriikides see viis, kuidas liberaliseerimine läbi viidi turgudel, ei olnud võib-olla parim. aga oluline on siin see, et me peame toetama tarbijaid. ja kui te leiate, et selline lähenemine on radikaalne, ja nüüd ma lõpetan selle mm, negatiivse e, poole ja mina, ma tervitan kõiki e, teiepoolseid e, ettepanekuid ja panuseid. et see, mida räägite siin lihtsustamisest, et eeskirjad peavad olema selgemad ja lihtsamad, et eeskirjad peavad olema selged, mitte ainult lihtsad, sest mida keerulisemad on eeskirjad, seda keerulisemaks kogu asi muutub. ja nagu ka äh, proua Sabella ütles, et äh, me peame tegema kõik selleks, et võimalikult kiiresti jõuaksime äh, lahendusteni ja see on ka osa eeskirjade selgemaks muutmiseks, lihtsamaks muutmiseks, aga kui me räägime sellest, et kuidas majanduskasvu suurendada, siis me ei peaks seda äh, nimetama radikaalseks lähenemiseks, sellepärast et kui see on radikaalne, siis me oleme väga kehvas olukorras. ja nüüd ma olen lõpetanud oma retoorilise äh, panuse. ja härra Lambert, ma arvan, et ma ei kasutanud sõna radikaalne. härra Roel, hästi sellega on nüüd see päevakorrapunkt läbi arutatud ja me oleme tähtajaga paika pannud. Läheme oma menetlusega edasi, suur tänu kõikidele kõnelejatele ja nüüd järgmine päevakorrapunkt, viies, energia siseturu lõpuleviimise suunas aastaks kaks tuhat neliteist, komisjoni ettekanne, me oleme ka komisjoni esindaja siia kutsunud ja ta on ka juba kohal ja ootame hetke, kuni ta tuleb siia meie laua taha, palun. begrüße ganz herzlich tervitan siin proua Penalsi, äh, tema on äh, elektri- ja gaasiosakonna juhataja komisjonist ja ähm, komisjoni esindaja teeb meile ettekande energia siseturu lõpuleviimise suunas aastaks kaks tuhat neliteist kohta ja te mäletate, et ülemkogu äh, pani paika aasta kaks tuhat neliteist tähtajaks, millal energia siseturg peaks lõpule viidama, vahepeal on väga palju arenguid olnud ja see äh, on ähm, mõjutatud mitte ainult Fukushima järgseid otsuseid, vaid ka kõiki teisi arenguid ning äh, tekib loomulikult ka küsimus, et kas äh, siin arengud äh, liiguvad praegu energia siseturu lõpuleviimise suunas või on liikmesriikides nenditav ka vastupidine suund, mis tegelikult segab siseturu lõpuleviimist nii et liigutakse mitte ühise siseturu poole, vaid pigem senisest tugevama eh, liikmesriikide eh, energiapoliitika poole ja seetõttu mul on väga hea meel, et komisjoni esindaja on nõustunud meile rääkima asjade praegusest olukorrast. palun, teil on sõna. Thank you very much, Chairman Royal for the invitation to come here. suur tänu selle kutse eest täna teie komisjonis esineda ja tutvustada teile komisjoni seisukohti, asjade seisu äh, seoses äh, energia siseturu lõpuleviimisega kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks. tahaksime anda teile ettekujutuse sellest, et millised on meie jaoks kõige suuremad väljakutsed ja äh, panustamisvaldkonnad, aga tahaksime reageerida ka komisjoni liikmetele küsimustele, märkustele. Pole vähimatki kahtlust, et energia ühtse turu lõpuleviimine on üks võtme eesmärke meie komisjoni jaoks ja ka nõukogu on seda eesmärki kinnitanud see eesmärk on nii oluline meie jaoks mitte ainult sellepärast, et me tahaksime toime tulla konkurentsivõime ja majanduskasvu väljakutsetega, nii nagu seda ette näeb Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia, vaid oluline on see ka sellepärast, et meil on varustuskindlusega probleeme Euroopa turul ja meie jaoks on väga olulised küsimused ka kliimamuutus ja energiaturu muutus me oleme rääkinud kahe tuhande neljateistkümnendast aastast kui eesmärgist või tähtajast meil peaks meie turg olema lõpule viidud ja mida me sellega mõtleme. sellele ise, energia siseturul on kaks olulist elementi, kõigepealt konkurentsi tekitamine siseturul, kuid on äh, täpselt sama oluline üks element veel ja see on turu lõimimine ajalooliselt äh, energiaturg äh, veel rohkem kui teised turud, telekommunikatsiooniturg näit-, näiteks, on olnud rohkem liikmesriigi tasandi võrkude põhine. ja nüüd on meie väljakutseks nende võrkude ühtlustamine, lõimimine, nii et me saaksime Euroopa ühtse turu potentsiaalist võimalikult suurt kasu ammutada. esimees küsis, äh, milline on asjade seis ja kas me liigume õiges suunas või mitte. ja ma arvan, et tegelikult on erinevaid tendentse märgata, kui me võtame näiteks äh, esimese tendentsi, turu avamise, siis äh, seda juba mainiti siin, jah me võime näha, et aktiivselt turul tegutsejate arv kasvab, see on mm, väga nähtav, kui me vaatame näiteks HHH, HHI indeksit. liikmesriikide energiaturu enamus liikmesriikides on küll ka erandeid, on äh, mitmeid äh, ettevõtteid, kes turul tegutsevad ka energiavaldkonnas. kas see aga tekitab äh, jaeturul dünaamilise konkurentsi, see on hoopis teine küsimus, sellepärast et erinevad turul tegutsejad peavad siiski ajalooliselt olema kasutama allikana ajaloolist energiatootjat nii-öelda, võtame siin näiteks Belgia, kui asi puudutab tõeliselt energiatootjat, siis on olukord samasugune nagu varem ja pakkujaid on tegelikult ainult üks ja Prantsusmaal on olukord üsna samasugune. nii et äh, tegelikult valik jaetasandil, olgu tegemist siis kodumajapidamiste või tööstusettevõtetega, on siiski piiratud. ja kui me võtame näiteks Põhja Ähm, Kirde-Euroopa siis ähm, kümme liikmesriiki on äh, oma turusüsteemid juba ühtlustanud, kui me nüüd räägime ühtlustamisest, see tähendab seda, et äh, pakkumine ja nõudmine on äh, ühtse algoritmi põhine ja seda algoritmi rakendavad hinnakujunduse osas kümme ettevõtet, see on üks energiaturu lõimimise äh, meetodeid, mida on toetanud ka tööstusettevõtted ise. kuid samas on mitmeid piiriülese kaubanduse takistusi, no võtame näiteks äh, gaasitarnija, kes tahab osta äh, gaasi äh, Poola välispiiril ja transportida seda Äh, Prantsusmaale, siis äh, tuleb, äh, ta peab ta arvesse võtma erinevate liikmesriikide ees, eeskirju ja, e-, ja transpordisüsteemide mahu puhul rakendatakse erinevaid põhimõtteid mõningate liikmesriikide puhul tuleb anda ette teada, kui palju mahtu kasutatakse ja, ja teistes riikides selle polegi see vaja, samuti on erinevad tähtajad, kas kell viis pärastlõunal äh, kell või, või südaöö ja nii edasi mitmeid,, mitmeid-mitmeid takistusi on piiriülesel transpordil ja see transport võib olla ka äärmiselt kulukas. millised on siis meie tegevuse äh, peamised äh, raskuskeskmed ja rõhuasetused selleks, et meie siseturg kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks lõpule viia. ja esimese, esiteks kõigepealt kolmanda paketi rakendamine, te kindlasti mäletate kolmanda paketi direktiivide ja määruste pikki arutelusid ja seetõttu on ka direktiivi ülevõtmise tähtaeg juba mööda läinud, aga paraku täht-, aga, aga ülevõtmisest teie liikmesriikides pole suurt juttu, aga võin teile öelda, et äh, olukord on nüüd muutumas, kaheksa liikmesriiki on teatanud äh, komisjonile direktiivi täielikust ülevõtmisest ja me teame, et äh, ka teistes liikmesriikides on suurem osa töödest tehtud, kuid teatamisega pole veel päris ühele poole jõutud ja mis puudutab kvaliteeti, siis me oleme päris rahul olukorraga, me osutasime liikmesriikidele päris palju tehnilist abi selleks, et see keeruline õigusloomeline pakett saaks nagu kord ja kohus üle võetud ja meie pingutused kannavad vilja. väga hea on ka teile teatada, et nii Kreeka kui Portugal on, on nende kaheksa liikmesringi hulgas, kes on ülevõtmisest teatanud. ja väga hea on, et meie pingutused nendes riikides on vilja kandnud. kuid äh, on siiski veel raskusi, mida pole ületatud, liikmesriikides peetakse keerulisi arutelusid selliste teemade üle, mis on eluliselt olulised integreeritud konkurentsivõime äh, seisukohast, näiteks äh, reguleerija sõltumatus, lahtisidumine, mis paljudes liikmesriikides tekitavad tõsiseid raskusi mida me kavatseme teha selleks, et olukorda ja arenguid kiirendada? me jätkame tehnilise abi pakkumist liikmesriikidele, kavatseme kasutada ka komisjoni äh, rikkumismenetlust, rikkumismenetluse õigust äh, kavatseme mitte teatajate puhul rakendada rikkumise menetlust, äh, kui nad ei suuda õige aja jooksul direktiivi üle võtta siis äh, lisaks äh, kolmanda paketi ülevõtmise on meie jaoks äärmiselt olulisel kohal ka lahtisidumise sätted, äh, see tähe, tähendab siis tarnija ja ja transporti ja huvide lahtisidumine ja selline vertikaalsete huvide kokkukogumine äh, meie siseturule oli takistuseks, nagu me tõdesime, nüüd me peame kandma hoolt äh, selle eest, et meie head kavatsused ka praktikas ellu näevad. kolmas pakett äh, näeb ette menetluse, mille käigus liikmesriigid, et sertifitseerivad asutused peavad ükshaaval sertifitseerima vastavad asutused ja komisjon saab kommenteerida liikmesriikide reguleerivate asutuste otsuseid. esimesi teateid äh, nende sätete osas ootame lähinädalatel ja kavatseme väga tähelepanelikult neid arenguid jälgida, et tagada, et nendest tähtsatest sätetest kinni peetakse. sertifitseerimise või autoriseerimise osas on ühelt poolt positiivne see, et äh, vertikaalselt integreeritud ettevõtted, kes on äh, selle lahtisidumise vastu olnud, äh, on nüüd vabatahtlikult asunud nendest, neid sätteid järgima. Saksamaalt üks suurettevõte, vägagi vertikaalselt nii-öelda integreeritud ettevõte on teatanud lahtisidumisest ja on näha ka, et ametivõimud kasutavad seda võimalust selleks, et riigi omanduses olevaid energiaettevõtteid äh, ümber struktureerida. ja samal ajal kuuleme väga palju tõrkuvaid äh, argumente, äh, räägitakse sellest, et lahtisidumine on liiga kulukas ja parem oleks säilitada staatus quo. meie poliitikutena peame jätkama argumenteerimist äh, ja lahtisidumise äh, hüvede väljatoomist, äh, et seda protsessi kiirendada. ja kolmas oluline asjaolu, mille tõi kaasa kolmas energiapakett, oli institutsioonilised elemendid nagu ESA, ENSO ja see on toonud äh, meie reguleer-, äh, reguleerimise töös uut dünaamikat, äh, töö toimib, institutsioonid on juba värvanud tööle vajaliku personali ja see kindlasti toetab turu lõpule viimist. lisaks kolmanda paketi elluviimisele on meie jaoks veel üks oluline element nimelt turudisain nii-öelda, ehk siis kauplemise ja võrkude haldamise eeskirjade ühtlustamine. kolmas pakett lõi äh, uue instrumendi äh, võrgukoodide ja juhtnööride kohta. ja praegusel hetkel võrgukoodid, äh, koode kujundatakse välja üle-euroopalisel tasandil. ESA esitas äh, suvel kolm esimest äh, raamjuhtnööri. tegemist on äärmiselt töömahuka protsessiga kõikide asjaosaliste jaoks, kuid äh, töö käib ja tulemusi on oodata loodetavasti kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks. aga ka siin on mitmeid väljakutseid näiteks äh, liikmesriigid peavad äh, need äh, koodeksid komitoloogia käigus vastu võtma ja nemad on pühendunud ühise Euroopa süsteemi vastuvõtmisele, nad on veendunud, et see toob tõhususe ja, ja kulude kärpimise kaudu kasu, kuid formaatide ja vormingute vastuvõtmine Euroopa tasandil öö, on möödapääsmatult seotud raskete aruteludega. parlament äh, äh, arutleb Remeti üle, energia hulgi, turu, äh, turu läbipaistvuse teemadel. ja me tahaksime ka, et Remet võimalikult kiiresti jõustuks. Need erinevad elemendid kõigepealt äh, kolmanda, kolmas energiapakett, mille üle peeti pikki ja raskeid läbirääkimisi, saaks ellu viidud ja et sõnast, sõnadest saaksid teod ja me tõesti jõuaksime ture, turu integreerimise ja liberaliseerimiseni ja teiseks Euroopa võrkude üle-Euroopane süsteem ja turu ülesehituse Euroopa tasandi süsteem on äh, tõesti kõige suuremad eesmärgid komisjoni jaoks äh, ja aitavad meil saavutada energiasiseturu lõpuleviimist. loomulikult äh, me peame tegutsema ka infrastruktuuri, taristute valdkonnas ja olen valmis selles osas küsimustele vastama, kuid ei hakkaks praegu seda oma sissejuhatavas sõnavõtus pikemalt käsitlema. siseturu lõpuleviimine saab olema väljakutse meie jaoks ja me juba näeme mõningaid raskusi, mis meie teele kerkivad, kuid tegemist ei ole ebarealistliku eesmärgiga, see on saavutatav eesmärk ja äh, kõik sõltub tööstuse dünaamilisusest, kas see dünaamilisus jätkub ja kas ettevõtted suudavad oma huvid lahti siduda ja kas tõesti suudavad nad võrgu haldamisele ja võrgu arendusele läheneda Euroopa perspektiivist või tekib hoopis äh, selline vertikaalselt integreeritud ettevõtete vastuliikumine äh, ja need ettevõtted asuvad üha rohkem kaitsma staatus quo'd oma koduriigis ja seetõttu tähelepanu kaldub aktiivsest Euroopa tasandi koostööst kõrvale. eks siis näis, kuidas asjad arenevad, meie peame omalt poolt andma endast parima, et neid konkurentsi, konkurentsile innustada aga väga palju sõltub ka liikmesriikide energiapoliitikatest, kui me näiteks siin räägime varustuskindluste küsimustest, siis võib tekkida Äh, sõltub äh, kõik sellest, kas liikmesriigid äh, lähenevad sellele küsimusele liikmesriigi seisukohast, tahavad ainult oma liikmesriigi territooriumil oma varusid kindlustada või vaatavad nad asja laiemalt, vaatavad, millised on erinevad ühenduslülid, keskenduvad energiasegule ja olulised on meetmed, mida liikmesriigid tahavad oma energiasegu rikastamiseks ette võtta ja kas nad teevad seda isoleeritult või on nad valmis arvesse võtma oma meetmete mõju äh, kogu turule ja iseäranis naaberriikide turule. meie peaksime omalt poolt soodustama liikmesriikide vahelisi vahetusprogramme kahekümnendal juulil korraldame peadirektorite vahel kohtumise selleks, et äh, rääkida Fukushima järelmeetmetest ja liikmesriikide poolt plaanitavatest tulevatest meetmetest, samuti ka siseturu lõpuleviimisest energiavaldkonnas. sellest räägivad septembris ka energiaministrid ja mitteametliku nõukogu käigus räägitakse sellest samast, kahekümne üheksandal septembril toimub meil ka konverents, kus kindlasti see küsimus taas päevakorda kerkib. komisjoni lähenemine on, et meie eesmärgiks oleks arutelusid soodustada, arvamuste vahetusi soodustada äh, nii, et liikmesriikide kaalutlused oleksid äh, kõik läbipaistvad äh, ja meie ülesandeks on ka tehnilist abi osutada seal, kus vähegi võimalik ja me võime näiteks soovitada, millised energiasegu rikastamise meetmed oleksid tõhusamad ja nii edasi ja nii edasi. nii palju siis sissejuhatava sõnavõtu korras minu poolt. Äh, mind huvitab äärmiselt äh, ka see, mida on komisjoni liikmetel öelda äh, ja võib-olla neil on ka mõned küsimused. suur tänu teile. kõigepealt on soovinud sõna saada kolleeg Svoboda, palun suur tänu, härra esimees. suur tänu selle ülevaate eest. ma ei tea, kas klaas on pooltühi või pooltäis, aga kohe kindlasti ei ole ta piisavalt täis ja selles osas olen teiega ühel nõul. ka mina olin väga kriitiline nende äärmuslike ettepanekute osas, mis puudutavad lahtisidumist äh, on näha energiaettevõtteid, mis on suisa uhked selle üle, et nad kas on juba lahti sidunud või lahti sidumas ja et nad on nende liberaliseerimissammude üle väga õnnelikud. tõesti, parlament toetab teid, äh, teie ettevõtmistes mis puudutab reguleerijaid, siis tõesti on täiesti vastuvõetamatu see, et mõned liikmesriigid ei ole reguleerimisasutusi muutunud sõltumatuks ja ei anna neile täielikku otsustusõigust. see ei luba äh, reguleerimisasutusi euroopalikumaks muuta, kui mõni ettevõte teab, et äh, et naaberriiki investeerides on tal väga palju raskusi, et ei ole mitte mingit objektiivset põhjust, miks lubasid antakse või mitte, vaid et lubade andmine on poliitiliselt äh, mõjutatud, siis ilmselgelt äh, mõeldakse enne, kui investeeritakse. ja seepärast on ka täiesti selgelt parlamendi jaoks äh, selles paketis kõige tähtsamaks küsimuseks on see, et riiklikud reguleerimisasutused oleksid sõltumatud äh, ja et neil oleks ka umbes sarnased volitused. mis puudutab taristut, siis tahaksin paluda teilt, et te selgitaksite, miks ma arvan, et just praegusel hetkel, kus meil on hädasti vaja investeerimisprojekte selleks, et äh, julgustada ka Euroopasse investeerima, on väga tähtis, et äh, me pööraksime tähelepanu investeerimisele. eriti just selles küsimuses, mida te ka mainisite, et erinevates liikmesriikides tuleb vastu võtta põhimõttelised äh, otsused nii tuumaenergia kui ka energiasegu kohta. ja volinik on seda ikka maininud, et kui nüüd tuuleenergiat oleks vaja põhjast lõunasse transportida või päikeseenergiat Sahara kõrbest äh, Kesk-Euroopasse, siis meil on vaja ka vastavat taristut. ja ma arvan, et väga tähtis on, et me taristut vaataksime ka kui lõimivat äh, vahendit, äh, lõimivat vahendit ka ühisturu loomiseks. mõeldes nüüd ka energia salvestamise peale, et kui meil tõesti oleks piiriülene koostöö Äh, et kas see üldse on võimalik, sest on täiesti selge, et kõik riigid ei ole võimelised energiat salvestama. ja seepärast arvan mina, et just äh, taristu, te tegite selle kohta ettepanekuid, on väga tähtis. Äh, on väga tähtis, et kohe algusest peale oleks taristu üle-euroopaline ja et äh, salvestamisvõimalused Äh, juhtmed, alternatiivsete äh, energiaallikate kasutamine, et see kõik oleks ühendatud äh, ja et sellega on võimalik siis ka midagi ära saavutada. tahan tõesti toetada komisjoni püüdlustes hoiatada neid riike, mis ei ole piisavaid samme teinud, eriti mõtlen just reguleerimisasutuste osa, ja ei tohi ära unustada ka taristut, sellepärast et taristu laiendamine on lõimiv äh, vahend selleks, et luua ühtne Euroopa energiaturg. kolleeg Klante, palun järgmisena. jah, suur tänu, lisaks sellele, et mitte korrata härra Svoboda sõnu, ma arvan, et arengud on muutunud energiaturul nii keeruliseks, et äh, optimismi levitamine on tõesti väga tore, kuid ma kardan, et meil see ei õnnestu. tahaksin enda koduriigist paar näidet tuua, pärast Fukushima katastroofi äh, mõtles valitsus ümber ja tuumaenergia kasutamisest üritatakse loobuda, on näha väga palju põnevaid arenguid ja mulle tundub, et alternatiivsetest alternatiivsed energiaallikad moodustavad juba kakskümmend protsenti toodetud energiast, kuid taristutest ei piisa. ja kui ei ole ka võimalusi salvestada, siis on see väga raske, näiteks Brandenburgi liidumaal Vattenfallil oli projekt, kus nad soovisid salvestamisvõimalusi uurida ja äh, kohe, kui nad olid uuringuid alustanud, hakkasid arresteerima ja keegi ei saa aru, miks iga liidumaa Saksamaal saab ise otsustada, kas ta salvestab energiat või mitte. keegi ei saa aru, miks valitsus sellise otsuse vastu võttis ja sellise tähtsa küsimuse puhul, nagu näiteks süsinikdioksiidi ladustamine, eh, ei ole võimalik siis mitte mingeid otsuseid vastu võtta nii et me tõesti peaksime seda küsimust arutama ja kui me räägime siin piiriülestest eh, ühisturuprojektidest, siis meil tuleb veel väga palju veenmistööd veel ära teha. ma tean jah, et on mõned näited, väga komplekssed näitsed selle kohta, kuidas need asjad toimivad, aga me ei tohi ära unustada, et puudutatud on ka kõik kodanikud, ehk et nad ei pea mitte ainult võib-olla natukene rohkem energia eest maksma, sellega tuleb leppida, aga näiteks kui mõni äh, suur ettevõte ei saa enam äh, söest toota, sellepärast et sertifikaadid äh, on muutunud äh, nii kalliks, siis tekib sellega tõesti suuri probleeme. nii et me peame selle küsimusega rohkem tegelema, tegemist on tõesti väga kompleksse küsimusega ja me ei saa öelda, et energiasegu on ainult liidumaade või liikmesriikide äh, osa, vaid see mõjutab ka kõiki liikmesriiki üle, kõiki liikmesriike üleüldiselt ja sellepärast tuleb meil mõelda, kas me oleme võimelised Euroopa tasandil ka energiasegu küsimustega tegelema. vahel on jäänud mulle mulje, et finantskriisi raames Euroopa Liit kukub kokku, mõned teised aga nõuavad Euroopa ühendatud äh, riike, nii et äh, kes teab, mis sealt tuleb. kolleeg Odi, palun. ja suur tänu härra esimees, suur tänu selle ülevaate eest. Te rääkisite äh, nõudluse ja transpordi eraldamisest, aga te rääkisite väga vähe taristust. Te teate, mida saadikud teilt ootavad, nad oleksid teada tahtnud, mida kavatseb Euroopa Liit äh, investeerida, kui palju investeerib Euroopa Liit sellesse valdkonda, eriti just pärast eraldamist? pärast seda, kui monopolide tegevus lõpetati. ma ei tea, kas kolleegid näevad seda asja samamoodi, aga mina ei ole monopolide kaotamisest saati enam aru saanud, kellele taristud kuuluvad ja kes vastutab. reguleerimisasutused panevad paika hinnad, kuid kes otsustab investeeringute üle? ja kas nüüd ei oleks õige aeg teha julge otsus, nimelt et inf-, taristuomanikud kasutavad taristut selleks, et meil oleks võimalik eh, elektri ja gaasi jaoks Euroopa tasandil ettevõte luua, seda ei ole võimalik eramajanduslikult reguleerida. kuid Gazprom omandab nüüd eh, Euroopa Liidus suure osa gaasitaristust, siis võite endale ette kujutada, mis eh, järgneb, reguleerimisasutustel on küll järelevalvefunktsioon, kuid ma kardan, et kodanikud hakkavad muretsema. kuidas suhtute teie taristu küsimusse ja milliseid komisjon pikaajalises perspektiivis ette näeb, kuidas me saaksime kodanikele öelda, et äh, Euroopas äh, nii kvantitatiivselt kui ka kvalitatiivselt on korralik infrastruktuur tagatud. ja veel üks küsimus. Te rääkisite gaasi kokkuostu kesksest äh, ettevõttest, et me ostaksime gaasi eh, Kaspia merevarudest. Eh, vahel on väga raske sealsest piirkonnast eh, gaasi saada, nii et tahaksin nüüd teada, kuidas on see olukord Kaspia merest gaasi kokkuostmisega? järgmine kolleeg, jah, suur tänu. kõigepealt tahaksin tänada komisjoni selle eest, et nad tulid meile siia ülevaadet andma. tahan tulla selle juurde, mida ütlesid eelkõnelejad. komisjoni kohalolu tahaksin ära kasutada äh, selleks, et natukene rohkem rääkida infrastruktuurist, sest tegemist on tõesti väga tähtsa küsimusega siseturu äh, lõpuleviimisel. sest meil ei ole võimalik siseturgu välja ehitada, kui meil ei ole võimalik neid eraldiseisvaid turgusid kokku ühe katuse alla viia. meil tuleb kitsaskohtadest üle saada. teatud Euroopa regioonid on ikka veel isolatsioonis ja kitsaskohtade ületamiseta ei ole meil võimalik siseturgu sisse viia. kolmandik liikmesriikidest äh, on äh, ei ole ikka veel tuhande üheksasaja üheksakümne teise aasta nõuet äh, võrkude kokkuviimisest veel äh, saavutanud. me peame kümne protsendi määra täitma ja väga tähtis on ka teiste eesmärkide saavutamine, mis on paika pandud Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias ja see, mida oleme ka juba varem öelnud, aga mille, mida tahaksin uuesti tõstatada, nimelt, et äh, et taristualased huvid ei tohiks sõltuda mitte ainult ühest või paarist äh, liikmesriigist või äh, kommertslikest huvidest, vaid ma, kuigi selliseid suundi on juba näha, vaid et pärast äh, eelmise aasta juunikuus toimunud esimest vooru tuleb meil siiski tunnistada, et meil on puudu Euroopa tasandil visioonist võib-olla komisjon peaks äh, siin äh, baasdemokraatia lähenemisele veel ka mingi hierarhilise lähenemise lisama. proua Otsa Veela järgmisena, palun. ja suur tänu, härra esimees. suur tänu ka komisjonile ülevaate andmise eest. mina tahaksin esitada kaks küsimust. Te rääkisite siin sellest, et äh, väga tõenäoline on äh, mingi keskuse loomine selleks, et gaasi Kesk-Aasiast Euroopasse transportida. ja me teame, et äh, Türgi energiaettevõtja Portas ei lase vabalt oma taristut kasutada ja ta tahab tegelikult ka juhtmetest läbiva gaasi hinda mõjutada, nii et meil ei ole mingist ühisest gaasikeskusest mitte mingit kasu, kui me peame hakkama Portasele mingit maksu maksma. nii et äh, nagu öeldud, äh, Portas on Türgi energiaettevõte ja see ettevõte nõuab lisamakse nendelt, kes soovivad Türkmenistanist, Iraagist, Iraanist äh, gaasi tarnida. teiseks julgeoleku küsimus. Te ütlesite, et liikmesriigid äh, üritavad energiavarustuskindlust tagada tuleb äh, leida erinevaid allikaid, ütlete te. milliseid allikaid te mõtlesite? kas te mõtlesite gaasivarusid? näiteks Põhja-Euroopas ja ka Lõuna-Euroopas. suur tänu. Äh, Paul Rüübich. Paul Rüübich, palun järgmisena. ja suur tänu, härra esimees. pärast seda, kui puhkasin Küprosel, tutvusin seal ka kohaliku energiaolukorraga ja energia siseturu puhul on tõesti väga tähtsaks küsimuseks see, kas piiriülene koostöö on mõistlik, mis saarete puhul on eh, eriti kahtlust äratav küsimus, kuid eh, kõige suurem tuumajaam, kõige suurem jõujaam, vabandust äh,, oli rivist väljas plahvatuse tõttu ja näiteks äh, seadusega oli paika pandud kella üheteistkümnest äh, kella neljani pärastlõunal tuli kõik äh, varugeneraatorid tööle panna ja nüüd siis on väga paljud erinevad ettevõtted, mis üritavad nüüd pakkuda kõige odavamat energiat Küprosele. nii et võib-olla komisjon peaks ka mõtlema selle peale, kuidas äh, energiat ka Küprost varustada, sellepärast et äh, Küprosel on palju päikest ja võib-olla ka võiks mõelda nagu Solartechi puhul äh, Põhja-Aafrika peale, on täiesti selge, et kui seal päike väga palju paistab, siis tuleb mõelda ka jahutamise peale ja et võib-olla päikesepaneelid on kõige paremaks lahenduseks, need on ka üpris odavad, nii et äh, selliste saarte puhul nagu Malta ja eriti just Küpros peaks võib-olla komisjon mingi algatusega välja tulema. Äh, kolleeg Jordan Siseli, palun suur tänu. me arutasime siin seda, kuidas oleks võimalik riiklikke energiapoliitikaid äh, viia ühise Euroopa katuse alla. tegemist ei ole mitte ainult energiat puudutava küsimusega, see puudutab ka seda, et meil tuleb tehnilised nõuded, füüsilised nõuded tuleb täita tegemist ei ole mitte ainult poliitilise, vaid ka sotsiopoliitilise küsimusega. erinevate liikmesriikide valikud on väga tähtsad, on väga tähtis, mida üksikud liikmesriigid riiklikul tasandil teevad. kui üks liikmesriik otsustab äh, oma poliitikat äh, muuta ja seda palju teha, siis otse loomulikult muudutab see ka energiaturgusid ja see muudutab ka teisi liikmesriike ja nende energiaturgusid ma mõtlen siin just näiteks Saksamaa peale. aga on veel ka üldine küsimus, mis tuleb välja tuua. sest ma arvan, et kõikides nendes aruteludes meil tuleks ka hinnata, kui kaugele üldse liikmesriigid otsuste tegemises saavad minna, kus meil tuleb panna piirid suveräänsusele ja lähimuspõhimõttele. me saame aru, et meil on Euroopas suured probleemid sellepärast et on väga raske äh, plaane ellu viia. meil on vaja leida tõesti äh, sobivad terimo-, territooriumid plaanide elluviimiseks. Äh, on ka küsimusi, mida kodanikud on välja toonud, näiteks taristu puudumine. ja taristu puudumine võib endaga kaasa tuua energiapuuduse see võib ka negatiivselt mõjutada kodanikke, mitte ainult, sellel ei ole mitte ainult äh, positiivseid äh, mõjutusi, nii et me peaksime olema ettevaatlikud. tahaksin küsida, et äh, kus on liikmesriikide suveräänsuse piirid? millise panuse peaksid liikmesriigid andma selleks, et energia siseturgu tasakaalustada? kas kõik äh, Äh, elemendid on piisavad või me peaksime need veel üle vaatama. suur tänu ja Annika Niibler järgmisena. Angeelika Niibler, palun. vabandust, et jäin natukene hiljaks ja ei kuulnud kohe algusest peale seda ülevaadet, sellepärast kui te olete sellest juba rääkinud, siis äh, võib-olla räägime äh, sellest küsimusest kahekesi hiljem, aga mul oleks üks põhimõtteline küsimus. kui me võtsime vastu kolmanda siseturupaketi, siis nii nagu esimese ja teise paketi puhul oli meil eesmärgiks, et me viime lõpule ühtse turu ja kui ma nüüd vaatan olukorda erinevates liikmesriikides, siis on näha, et me oleme tegelikult oma eesmärgi eesmärkidest veel väga kaugel. on väga palju liikmesriike, kus on riiklikud monopolid, on liikmesriike, kus pärast paketi vastuvõtmist ei ole mitte midagi muutnud, muutunud ja ma kuulsin, et seadusande, seadusandluse elluviimisel on siiski midagi hakanud liikuma, kuid jõupoliitiliselt ja omandipoliitiliselt ei ole mitte midagi veel muutunud nii et võib-olla peaksime ka siin natukene siiramalt rääkima Äh, sellest küsimusest, siis see lahtisidumine, mis toona oli see suur uus leiutis, mida kiideti, mille abil olevat võimalik energiaturgu lõpuni ellu viia, siis ma kardan, et sellest äh, vahendist ainuüksi ei piisa, nii et võib-olla võiksite paar sõna öelda ka mm, selle kohta, kuidas komisjon seda küsimust hindab. suur tänu ja järgmisena Claude Turmes, palun! suur tänu ja tere tulemast tagasi, kallid kolleegid, loodan, et teie puhkus oli meeldiv, et olete välja puhanud. kõigepealt, ma ei oleks nii skeptiline selles osas, mida me viimastel aastatel oleme saavutanud. olen olnud siin parlamendis üheksakümne üheksandast aastast ja on täiesti selge, et teine ja kolmas siseturupakett Äh, kujutasid endast tegelikult suurt kultuurilist muutust, sest äh, kuni nende pakettide vastuvõtmiseni energia oli riiklik monopol ja me tegelikult siin parlamendis äh, näitasime üles jõudu Euroopa tasandile tuua gaasi- ja elektriturud see on väga raske, väga raske on seda saavutada teatud äh, liikmesriikides ja see ei üllata mind, kuid me peaksime nägema ka positiivseid äh, aspekte. minu jaoks oli positiivne see, et mõned minu saksa eksperdid ja kolleegid, kellega aru pidasin, nad ütlesid, et äh, Saksamaa tuumaenergiast loobumise otsus oleks olnud äh, poliitiliselt väga raske äh, läbi suruda, kui me ei oleks äh, omandi lahtisidumist ette näinud. sellepärast, et äh, ilma omandi lahtisidumiseta oleks tekkinud informatsioonimonopol selle kohta, kui heas või halvas olukorras on võrk. aga kuna me viisime lahtisidumise läbi ja kuna on sõltumatu reguleerimisasutus, siis on meil nüüd Saksamaa operaatorid, võrguoperaatorid ja Saksamaa regula-, reguleeriv asutus ja operaatorid võisid öelda, et meil on küll äh, üle pinge võrkudes, aga me saame sellega hakkama. nii et äh, see lahtisidumine tõi ka poliitilise äh, rahu selle otsuse vastuvõtmiseks, nii et nüüd on me, nüüd saame me rääkida suuremast läbipaistvusest ja rohkemast äh, sõltumatusest. veel üks mõte, mille tõstatas härra Odi. nimelt, äh, kui piiriülesed või rahvusvahelised on need äh, võrguoperaatorid ja teie idee et meil peaks olema rohkem Euroopa tasandil äh, lõimimist gaasi elektriturgudel, see on väga hea. ja ärgem olgem nii pessimistlikud, vaadake siin Beneluxi äh, ja Saksamaa turgusid, meil on üks operaator äh, Hollandis äh, saab ta alguse Põhjamerest ja põhimõtteliselt äh, pakub energiat ka Austrias äh, ja ka Saksamaal, tehes koostööd üheteistkümne teise operaatoriga. sarnane olukord on ka gaasiturul äh, Saksamaa ja Austriaga, nii et me tõesti liigume riiklikult tasandilt piiriülesele tasandile ja see, mida härra Odi ütles, et kuidas me saaksime aidata seda süsteemi kiirendada, selleks et meil oleks rohkem äh, rahvusvahelisi aktsiaseltse, olgu nad siis riiklikud või era. kaks küsimust Karbenale komisjonist esiteks, kui me soovime regionaalset lõimimist äh, eelsammuna Euroopa tasandil lõimimisele, siis meil on vaja, et riiklikud reguleerimisasutused teeksid rohkem koostööd. ja üks küsimusi, millele ma ei ole saanud piisavat vastust ka mitte komisjonilt, on nimelt see, et mida komisjon teeb äh, tagamaks seda, et Saksamaa, Belgia, Luksemburgi, Prantsusmaa Hollandi reguleerimisasutused äh, konkureeriksid äh, Põhja- ja Lood-Euroopas ja et Lõuna-Euroopa operaatorid hakkaksid nägema reaalset äh, sealset olukorda. kuidas me saame hoolitseda selle eest, et osapooled tegutseksid rahvusvaheliselt? me üritasime energiaturgudele saada suuremat konkurentsi, püüdlused olid suured ja äh, kommunik-, konkurentsi peadirektoraat äh, viis läbi ka uuringuid. mulle on jäänud mulje, et äh, on vähe valmidust ja tahet komisjoni poolelt tõeliselt Äh, ka turgusi, turgudel järelevalvet teostada ja kui on äh, kitsaskohti, siis reageerida. ärgem unustagem, et äh, Euroopa suurte ettevõtete konkurentsivõimeks, võime puhul on tegelikult äh, elektrivõrkude läbilaskevõime üheks kõige tähtsamaks küsimuseks, nii et võib-olla seal tuleks ka mõelda selle peale, mida me saaksime ära teha. jah, suur tänu, kolleeg Figueiredo. Eh, suur tänu. ka minul oleks kaks küsimust ja minu meelest on need küsimused äärmiselt asjakohased, kui me räägime siseturu laiendamisest. ja see on seotud äh, erinevate liikmesriikide olukorraga. Äh, meil ei ole siin mitte ainult teenusepakkujatega süsteemide erinevusega probleeme, vaid ka taristute erinevusega seotud probleeme. ja minu küsimus olekski, et kas oleks võima-, kas on üldse võimalik äh, taristu arengutele oma kaarte panna äh, riikides, kus on tõsiseid äh, majanduslikke, rahanduslikke ja sotsiaalseid probleeme? ja kuidas kavatsetakse selliseid riike toetada selleks, et aidata neil nende taristuid ajakohastada. ja kuidas saab tagada energia jaotust nagu kord ja kohus, olgu tegemist siis äh, elektrienergiaga, gaasi või, või muuga. teine küsimus on seotud äh, hindadega mida rakendatakse lõpptarbijale. tegemist võib olla väikeste keskmise suurusega ettevõtetega või äh, lihtsalt äh, kodanikest tavatarbijatega. energia hinna tõus, äh, maksude rakendamine ning neil on oma mõju, samal ajal palgad on alanemas ja erinevad rahvastikurühmad satuvad vaesuse ohtu ja tekib äh, uus nähtus, nõndanimetatud energiavaesus. milliseid meetmeid äh, saab võtta selleks, et äh, sellist olukorda ära hoida? või kavatseme me hoopis otse vastupidi ebavõrdsust suurendada taristute osas energiale juurdepääsu osas, energiaga varustatuse osas progress, et mina pöörduksin tagasi ühe teema juurde, millest juba räägiti, äh, nimelt taristute küsimuse juurde ja räägiksin sellest, et millised on vajalikud finantseeringud ja äh, tegemist peaks olema kuludega, mida turg suudab kanda. hiljuti äh, tutvustati äh, Wagneri raporteid, mis käsitles energiataristuid ja sellest tehti mitmesuguseid ettepanekuid rahanduslike meetmete kohta, mida saab äh, rakendada Euroopa tasandil riskikapitali kasutades ja nii edasi. Teie ja proua komisjonist, ehk võiksite äh, rääkida täpselt nendest ettepanekutest. Teie, meil on projektid, infrastruktuuriprojektid, mis on hädavajalikud, kuid mis ei too sisse kasu. sellistel puhkudel oleks vaja, et äh, ametivõimud äh, ja ettevõtted teevad koostööd võib-olla avaliku erasektori koostöö raames selleks, et äh, kuidas kavatsete julgustada selliste projektide rahastamist äh, selleks, et äh, taristuid parandada? aitäh! Kolarska-Povinska, suur tänu! härra Rüübik oli Küprosel ja temal oli hea puhkus, mina olin Poolas ühes väikeses külas ja ka minu meelest minu kogemused olid taristute seisukohast üsnagi ilmekad. ja iga kord, kui vihma sadas, siis oli meil elektrikatkestus, olukord meenutas kolmekümne aasta tagust aega, iga kord, kui ilm pisut möllas, infrastruktuur andis alla ja minu meelest investeeringud taristutesse on äärmiselt olulised. kuid kui me tahame äh, kor-, tõelist turgu, on meil vaja äh, läbi, ellu viia ka hädavajalikud uuendustööd riigivõrgustikes. iga kord, kui taristuid kahjustab äh, tuul, siis sellest näiteks, sellest tuulekahjustust, seda ei saa ju tänases maailmas kasutada tõsiseltvõetava argumendina, argumendina. mida kavatsete teha selleks, et juba olemasolevaid jaotusvõrke kaasajastada? ja teiseks tahaksin liituda nende kolleegidega, kes rääkisid omanikusuhetest. kui me räägime energia julgeolekust äh, ja sellest, et me, asjaolu, et me ei tea tegelikult, äh, kes on väga paljude ettevõtete omanikud, äh, on tegelikult äärmiselt oluline. sellepärast, et tegemist ei ole me mitte ainult selliste juhtumitega, nagu mainis härra Odi, aga aga huvitav on see, kes ostab Shelli gaasilitsentse Poolas, me lihtsalt ei tea seda, me ja seda mitte ainult ühe ettevõtte puhul, vaid päris mitmete ettevõtete puhul. kas te arvate, et komisjon suudab äh, selle probleemi lahendada, võib-olla leida välja mingisuguse meetodi, mis võimaldaks äh, meil äh, pisut rohkem tutvuda suuremate energiainvesteeringute allikatega ja energiaettevõtete omanikega? suur tänu! aga tahaksin veel paar-kolm küsimust esitada et äh, kuidas komisjon hindab turgude võimsust, kuidas see ühtib äh, siseturuga ja teiseks alternatiivsete energiaallikate kasutamise tõus. tundub, et pigem neid äh, surutakse turult välja, nii et tahaksin teada, kuidas te sellisele olukorrale reageerite või kas te loobute siin siseturu kontseptsioonist või milline on komisjoni vastus ning äh, veel ka lepingu rikkumismenetlus või siis ka äh, näiteks riikide äh, mõju hinnakujundusele, kuidas komisjon sellele kavatseb reageerida? tundub, et praegusel hetkel on komisjon olnud pigem tagasihoidlik. nüüd saite vähemalt sada kakskümmend viis küsimust või isegi kakssada kirja nii et võib-olla üritate paarile neist vastata, nendele, millele praegu oskate, ole, oleksin teile väga tänulik, kui te seda teete, sest äh, me kohe kindlasti tõstatasime väga palju erinevaid punkte. suur tänu teile kõigile teie kommentaaride ja küsimuste eest, väga hea, et te olete kohe põhjalikult huvitatud äh, erinevatest küsimustest, äh, mis on meie töölaual ja te julgustate meid ja olete meile ka, esitate meile ka uusi väljakutseid äh, mõningates kontekstides. aga kõigepealt äh, taristud, äh, ma jätsin selle taristute küsimuse oma ettekandes tekstlikult välja, sellepärast et arvasin, et teie käsutuses olev info on põhjalikum kui teiste teemavaldkondade puhul, kuid tõsi, taristute lõpuleviimine, puuduvate lülide väljaarendamine, juba olemasolevate võrkude, jaotusvõrkude kaasajastamine iseäranis elektrivõrkude puhul, iseäranis smart grids, nutikate võrkude puhul, need kõik on äh, möödapääsmatud elemendid, ilma füüsiliste võrkudeta ei saa olla mitte mingisugust piiriülest äh, kauplemist ja äh, komisjon on töötanud välja oma infrastruktuuri strateegia ja nagu te teate, praegu komisjon töötab õigusloomel, tööt-, õigusloomelise ettepaneku kallal, mis peaks saama valmis oktoobris-novembris ja selle ettepanekuga me käsitleme nelja erinevat valdkonda, mis on äärmiselt olulised ja vajavad lahendamist, lähtudes sellest tagasisidest, mida me oleme saanud oma kuulamiste käigus. kõigepealt infrastruktuuril planeeringud, paljud teie hulgast mainisid, et Euroopa, üle-Euroopase äh, TEN-i võrgustike väljatöötamine äh, on oluline, sellepärast et äh, me peaksime infrastruktuuri arengute puhul alati lähenema Euroopa perspektiivist. selles osas me oleme äh, nõus ja me tahame seda oma ka komisjonis arvesse võtma. arengud peaksid lähtuma alt üles lähenemisest, liikmesriigid, liikmesriikide operaatorid on andnud meile informatsiooni, kuid samas Euroopa tasandilt äh, vaadatakse, millised on võtmekoridorid, mida tuleb kõigepealt Euroopas välja arendada. teine asjaolu, mida kõik sidusrühmad on välja toonud, on äh, planeerimisprotseduuridega seotud raskused, ka teie mainisite siin seda. ja kohalikud kogukonnad, keda infrastruktuuri investeeringud puudutavad, on äh, tõstnud protestihääle ja see äh, paneb äh, meie taristu arengud venima. see on ka kindlasti küsimus, äh, mida me tahaksime, mille kallal me tahaksime tööd teha, võttes loomulikult arvesse ka kohalike kogukondade põhjendatud huvisid, aga samas me tahaksime protsessi pisut kiirendamine ja kiirendada ja voolu joonestada nii, et see muutuks tõhusamaks ja kolmandaks äh, regulatiivraamistik, äh, mis oleks kaasav või vähemalt võimaldaks äh, paremini kui varem investeeringuid infrastruktuuridesse, energiainfrastruktuure alati ka tulevikus reguleeritakse, see on liikmesriikide monopol ja seetõttu on äärmiselt oluline, kui investorid langetavad investeerimisotsused, siis nad saavad olla kindlad selles, et nende investeeringud neile ka kasumit toovad ja neljandaks, rahastamise element. ka komisjon usub, et äh, taristuinvesteeringuid tuleks rahastada turu kaudu ja ainult siis, kui turg ei suuda äh, rahastamisega toime tulla, siis tuleks kasutada riiklikke rahastamisvahendeid. samuti tuleks rakendada tõhusalt äh, avalikke ressursse selleks, et täiendada erainvesteeringuid. see on siis ka üks teemavaldkond, mida me taristupaketi raames käsitleme. kuid siinkohal pean rõhutama ka seda, et taristuid tuleb arendada, taristuid tuleb hästi kasutada ja selle jaoks ei ole oluline mitte ainult Äh, taristu arendamine, vaid ka olemasolevate taristute äh, parem kasutamine väga paljude ühenduslülide puhul äh, on probleemiks see, et öeldakse, et, et kogu ühenduste maht on juba reserveeritud ja, ja uutele turule tulijatele ei ole enam ruumi, aga tegelikult tehniliselt see sageli niiviisi ei ole. ja äh, seetõttu need võrgukoodeksid, äh, turudisain äh, aitavad olukorda parandada, me ei tahaks hakata uusi torujuhtmeid ehitama, kui tegelikult juba olemasolevat torujuhet ei kasutata piisavalt tõhusalt. ja teine teemavaldkond, mida ma puudutaksin ja võib-olla sellega seoses loodetavasti vastaksin ka paljudele küsimustele, mida on saavutatud ja kuidas on lood lahtisidumisega, olen nõus härra Turmesega, et tegelikult tänased tulemused ei ole läbinisti negatiivsed, mõningad saavutused liberaliseerimise protsessi saavutused on tegelikult päris positiivsed, kui me vaatame, kuidas gaasiturg on reageerinud erineva muutunud äh, pakkumise ja nõudluse dünaamikale äh, maailma tasandil äh, tänu majanduskriisile pakkumise suurenemisele, nõudluse vähenemisele seoses näiteks kildagaasi kasutamisega ja kaevandamisega Ameerika Ühendriikides, äh, siis äh, äh, dünaamika, mis on tekkinud, on olnud erinev Ida ja Lääne-Euroopas, kuid turud on toimima to,, toimima asunud. siis Saksamaa otsus pärast Fukushimat otsustada järk-järgult lõpetada tuumaenergia kasutamine, see on olukorda mõjutanud ja kui me vaatame nüüd äh, äh, millise ettekandega esinesid Saksamaa esindajad äh, juuli lõpus, siis turul olid oma ootused ja hinnad muutusid, kuid lühiajaliselt. nii et turg põhimõtteliselt toimub, toimib ja kui me vaatame likviidsusturul, siis likviidsus kasvab, äh, siis äh, energiaturu, äh, nii gaasi kui elektri ja ostetavad mahud kasvavad, kuid olukord on liikmesriigiti erineb ja kogu väärtusahela ulatuses ei pruugi konkurents alati olla parim sageli äh, erinevad äh, energia tarnijad äh, peavad siiski pöörduma ühe ja sama ajaloolise tootja poole ja kasutama tema toodetud energiat, nii et see jaeturu pool vajab veel täiendavat, täiendavaid pingutusi. mis puudutab lahtisidumist, siis ma ei jääks siin pessimistlikuks Äh, äh, äh, väga paljud liikmesriigid on otsustanud omanikusuhete lahtisidumise kasuks oma liikmesriikide seadustikus, iseäranis elektrivaldkonnas väga paljud liikmesriigid on otsustanud selle mudeli kasuks ja on asunud seda ellu viima. ja isegi nendes liikmesriikides, kus valik jäetakse energiaettevõtetele, üha rohkem otsustatakse omanikusuhete lahtisidumise kasuks. ja siis äh, samuti äh, ähm, ülekandesüsteemide operaatorite arenemine ja nende vastutuse Euroopa võrgukoodeksite väljaarendamisega seoses äh, eeldab, et nad mõtleksid rohkem äh, nagu Euroopa võrguettevõtted, mitte niivõrd äh, nagu onupoja poliitikat rakendavad ettevõtted. siin on toodud mitmeid näiteid piiriülesest tegevusest, äh, mis kindlasti türu, tuju, turu dünaamikale hoogu juurde lisab kuid me peame olukorral ja arengutel silma peal hoidma, et äh, piirkondades, kus ollakse kas ettevõtte tasandil või liikmesriigi tasandil äh, pisut alalhoidlikumad äh, lahtisidumise osas ka arengud hoo sisse saaksid ja kui vaja, peaksime omalt poolt andma tõuke, et nad oma mõtteviisi eritegevuses muudaksid. mis puudutab äh, allikate mitmekesistamist, Kaspia äh, merd, Nabucco toruühed, siis kui ma mainisin varem, et äh, Ida-Euroopa ja Lääne-Euroopa hinnaarengud viimastel aastatel on erinevad maailma arengute reaktsioonina, siis osaliselt on see tule-, tuleneb see sellest, et Ida-Euroopa on äh, rohkem äh, ohutsoonis äh, selliste arengute osas, samuti nende ladustamise võimalused on väikesemad ja kui me võtame siin näiteks veeldatud maagaasi ja siis selle taristut võiks arendada. komisjon näiteks sooviks äh, ka äh, erineva Balti riikide allikaid mitmekesistada äh, ühe veeldatud maagaasi terminali abil nendes riikides, kuid see on küsimus, mis vajab lahendamist ka regionaalsel tasandil meie komisjonina peaksime liikmesriikide reguleerivatele asutustele survet avaldama, et nad teeksid piirkondlikul tasandil koostööd ja selline piirkondlik koostöö liikmesriikide reguleerivate asutuste vahel toimib väga hästi ja elektriturg Põhja-Euroopas, Lääne-Euroopas on teinud endaga kaasa ka reguleerivate asutuste koostöö, kui ta, äh, see koostöö teistes piirkondades ei toimu, toimi vähemalt sellisel määral ja see ei toimi samuti ka samal määral gaasisektoris, nagu see toimub elektrisektoris. Äh, komisjon äh, on palunud kõikidel reguleerivatel asutustel aprillis või, või oli see mais, esitada juuliks oma tööprogrammid selle kohta, kuidas regioonid kavatsevad aidata kaasa ühisturu lõpuleviimisele. elektrisektori puhul on meil plaan olemas, plaanid olemas, gaasisektori puhul veel mitte, me analüüsime praegu saadud äh, plaane, kavatseme äh, avaldada survet, äh, innustada regioone samuti ühtse turu lõpuleviimise suunas töötama. mis puudutab allikate mitmekesistamist või varustusallikate mitmekesistust, siis äh, ja biogaasitsentraalide küsimust. siis ühe varasema küsimuse puhul äh, tõstatati küsimus, kas äh, riigiametid peaksid ettevõtte või tegutsema kui äriettevõtted ja ma arvan, et siin äh, oleme me avatud äh, tööstuse ettepanekutele. ma arvan, et kõikide tööstuse ettepanekuid, kõiki tööstuse ettepanekuid tuleks analüüsida lähtuvalt konkurentsieeskirjadest, äh, kui gaasi ostetakse kollektiivselt ja seda teevad mitmed energiatarnijad kes äh, siis omavahel asuvad äh, konkureerima gaasi edasi müües, äh, siis sellisel juhul kollektiivne ost ei ole problemaatiline, kuid komisjoni jaoks on oluline ka see, mis, millised arengud tekivad edasimüümise käigus ja eks me siis seda olukorda sellisel juhul ka analüüsime mitmed teie komisjoni liikmed äh, tõid välja läbipaistvuse äh, ka seoses sellega, kes, äh, kellel on, kellele kuuluvad aktsiad ja energiaettevõtetest. jah, ma olen teiega nõus, energiasektoris oleks suurem läbipaistvus teretulnud, ma töötasin varem telekommunikatsiooni valdkonna kallal ja kui ma asusin tööle energiasektori kallal, siis üllatas mind see, kui vähe läbipaistev see süsteem on, kui vähe me teeme pikaajaliste lepingute sisust ja aktsionäride hierarhiast, nii et ma arvan, et kindlasti on see valdkond, mille kallal me peame töötama, Remetiga oleme me juba astunud äh, suure sammu õiges suunas. ja parlament äh, on samuti selles osas kaasa aidanud äh, kauplejate registreerimise süsteemi küsimust arendades ja samuti lahtisidumine aitab meile paremat äh, pilti luua aktsionäridest, sellepärast et äh, liikmesriikide reguleerivatele asutustele loaprotseduuri käigus äh, sooviksime me kõigepealt, nendelt reguleerivate asutustelt loaprotseduuri käigus sooviksime me teada, kes omab aktsiaid ja seda peaks kaasa tooma ka omalt poolt läbipaistvuse suurenemise siis äh, mahuturg või äh, suutlikkuse turg, capacity market, kas see aitab meil rahastada neid investeeringuid, äh, mida on vaja selleks, et energiat toota? me peame sellele küsimusele lähtuma avatult, aga selliste küsimuste puhul on kõige, ei saa jääda üldiseks, kõige olulisemad on üksikasjad ja äh, me peame jälgima tähelepanelikult, äh, millised äh, meet-, mida teeb turg ja, ja kui me võtame mingisuguseid meetmeid omalt poolt, siis need peavad olema eesmärgipärased ning ei tohi turu energiat ohtu saada, seada. me oleme seda rääkinud ka Ühendkuningriigi ametivõimudega. nimelt, kui me võtame kogu taastuvenergia tootmise ja tuumaenergia tootmise, äh, siis jah äh, ja võtame selle hinnamehhanismist välja, siis kas see hinnamehhanism, iseeneslik hinnamehhanism üldse toimib või mitte? ma arvan, et need on valdkonnad, mille puhul oleks meil vaja täiendavaid uuringuid, põhjalikke analüüse ja need kindlasti väärivad kaalumist, me peame mõtlema, kuidas turudisaini muuta sellise uue paradigma puhul, kus äh, me peame juhtima Äh, turu sekkumismeetmetega väga suurt osa tootmisest. hinnakujundamise element, energiavaesus, kodumajapidamised, kes äh, omal nahal peavad tundma liberaliseerimise mõjusid, äh, on väga, see on väga keeruline küsimus, siin toodi näide Poola kohta ja elektrikatkestuste kohta ja paistab, et selles äh, piir, kõnealuses piirkonnas äh, on äh, tavalise tehnohoolduse vallas probleeme oh, investeeringute puudumisega ja vajalikud äh, investeeringud äh, on möödapääsmatult seotud äh, ka energia hinnaga ja sellega, mida tarbija on suuteline ja valmis maksma. ja reguleeritud hinnad on oluline küsimus, hoolimata sellest, kui palju energia maksab, võib-olla reguleeritud hind on väga lähedal hulgimüügi hinnale äh, ja sellega seoses tekib ka finantseerimisprobleeme. Äh, ja tegemist on sel puhul jällegi sellise küsimusega, äh, mille puhul komisjon peab olukorral ja arengutel silma peal hoidma ja meie ülesandeks ei ole ette kirjutada liikmesriikidele, et reguleerivad, reguleeriva asutuse hinnad on põhimõtteliselt keelustatud, vaid meie jaoks on oluline rõhutada, et tegemist peaks olema sihipäraste äh, hinnamääradega ja äh, selline kaitse peab olema alati põhjendatud, kuivõrd on tarbijaid, kes vajavad sellist toetust ja neid, kes seda ei vaja. ja me peaksime siis arvesse võtma haavatavaid äh, kliendigruppe ja konkreetselt suunama meetmed nendele inimestele, kellel tõesti seda on vaja ja ka sellisel juhul äh, on tegelikult küsitav, kas äh, reguleeritud hinnad tõesti on tõhusad energiavaesuse ärahoidmist vahendavad, võib-olla hoopis nende eluasemete investeerimise e, e, e, isoleerimine oleks märkimisväärselt kasulikum ja me ei tohiks äh, reguleeritud hinda kasutada liiga kergekäeliselt ja liiga ulatuslikult, see võib seada ohtu meie äh, üldise investeeringuid soodustava konkurentsikeskkonna. ma ei tea, kas sa ma olen nüüd midagi vahele jätnud või mõnest, mõne küsimuse kahe silma vahele jätnud, ma pole päris kindel, kas ma kõiki küsimusi jõudsin käsitleda üksikasjalikult ja kui tõesti midagi jäi mulle kahe silma vahele, siis äh, palun tuletage mulle neid küsimusi meelde äh, või äh, te võite minu poole pöörduda ka nelja silma all või ka kirjalikult. Um. suur tänu! siin oli väga palju äh, üksikasjalikke küsimusi ja te andsite neile ka väga üksikasjalikud äh, vastused, suur tänu selle eest. ja ma arvan, et oleks äh, suur abi, kui me saaksime sellise nimekirja, mitte lihtsalt sellise suure uuringu, kus probleemid oleks üksikult ka ära mainitud. et oleks meil selline ülevaatlik nimekiri, et võib-olla me saaksime siis sellisel äh, kombel ka sellise dokumendi, äh, millega me saame olukorda äh, paremini kontrollida. suur tänu teie siia tulemise eest, suur tänu teie ettekande eest ja sellega oleme lõpetanud arutelu päevakorrapunktis viis ja tuleme nüüd meie endise päevakorra punkti neli uue päevakorrapunkti kuus juurde, kui meie külaline on kohale jõudnud me peame veel äh, paar minutit ootama, kuni äh, meie arvuti ka sisse lülitatakse. nüüd ta tuuakse meile saali ja nüüd tuleb ta veel sisse lülitada. Manuel Onno. it works. Somebody told me that it keegi rääkis, et see on nüüd tööle läinud ja väga hea, suurepärane. siis lugupeetud daamid ja härrad, jätkame päevakorrapunktiga kuus. ma tervitan siin härra Greeni ja tema esindab võtmetehnoloogiate kõrgetasemelist eksperdirühma ja ta räägib meile siis selle eksperdirühma aruandest ja soovitustest. me oleme juba rääkinud sellel teemal ka varem ja seetõttu meil on väga hea meel, et meil on taaskord võimalus seda teemat arutada. palun, härra Green, teil on nüüd võimalus alustada oma ettekandega ja me oleme siin saanud ka sellise väga huvitava brošüüri. suur tänu, härra esimees tere pärastlõunat, daamid ja härrad, mul on väga hea meel äh, pöörduda äh, selle Euroopa Parlamendi väga olulise komisjoni liikmete poole ja mina esindan äh, siin võtmetehnoloogiate kõrgetasemelist eksperdirühma ja selle kutsus kokku juulis kaks tuhat kümme Euroopa Komisjon ja nüüd me tuleme, oleme välja tulnud oma aruandega ja ma arvan, et te olete ka selle koopia juba kätte saanud ja me tulime selle aruandega välja viimasel kuul ma sooviksin rääkida selle aruande mõningatest olulisematest punktidest ja ja sooviksin siis ka teie arvamusi kuulata soovituste ja rakenduste osas. kõrgetasemeline eksperdirühm selle liikmete nimekiri on ka aruandes ära toodud ning see esindab nii teadlasi, tööstussektorit äh, kui ka teisi võtmetehnoloogia sektorite esindajaid ning nemad on teinud väga olulise ähm, hinnangu äh, ja me leiame, et väga olulisi samme tuleb võtta juba lähitulevikus ja äh, paljud töökohad, vastasel kohal, korral paljud töökohad lähevad kaotsi ning äh, see puudutab äh, ka kõige arenenumaid tööstussektoreid, äh, tööstuspiirkondi, ka seal lähevad ähm, kaduma spetsialistide, kõrgelt tasustatud spetsialistide kohad, nii et tõesti tuleb neid aruandeid ja soovitusi väga tõsiselt võtta ja neid ka rakendada. ma teen nüüd lühiülevaate sellest, et mis on siis ähm, võtmetehnoloogiad, räägin ka sellest, mis ähm, ülemaailmselt leiab aset selles sektoris ja äh, räägin ka mõne sõnaga sellest, kuidas teie austatud komisjon saab oma tuge osutada. niisiis, äh, komisjon valis välja, määratles ähm, kuus olu-, äh, valdkonda, nanotehnoloogia, mikroelektroonika, biotehnoloogia, fotoonika ja ähm, Äh, uued materjalid ning ähm, volinik äh, Tajani, proua Cruz ja Georgan Quinn olid siis juhtivateks äh, volinikeks, kes tegelevad selle teemaga. ja ma selgitaksin teile siis väga lühidalt, mis on võtmetehnoloogia täpselt, see on äärmiselt oluline meie tööstussektori jaoks, et kui te võtate näiteks oma mobiiltelefoni ja ma eeldan, et kõikidel, enamusel teistel on mobiiltelefon, siis mobiiltelefonis on meil olemas äh, nii uued materjalid, meil on seal ka kiibid, mikroelektroonika on seal olemas, seal on ka nanotehnoloogia esindatud, seal on ka fotoonika esindatud selleks, et näiteks teha fotosid ja ka videosid äh, teha. ja mõningatel meist on võib-olla isegi ka biotehnoloogial põhinev äh, tuvastamisprogramm telefonis. kui me nüüd võtame, vaatame siin äh, tes-, teatavaid meditsiinilisi testimismasinaid, siis ka siin on need erinevad võtmetehnoloogiad esindatud selles ühes esemes eh, või näiteks eh, solaarelemendid, eh, solaarpatareid, ka siin on kõik need võtmetehnoloogia sektorid esindatud, nii et nagu te näete, kõik uued, väga paljud uued tooted koosnevad nendest võtmetehnoloogiatest ja näiteks auto võtame sõidukikas, siin on väga palju elektroonikat esindatud, tegelikult seitsekümmend protsenti sõidukitest moodustabki elektroonika, samuti on siin eh, mikro- ja nanoelektroonika esindatud, fotoonika mm, tuledes, infosüsteemides ja samuti on siin ka kõik teised mm, võtmetehnoloogiate sektorid esindatud ja kui me vaatame seda nüüd detailsemalt, siis te näete ka, milline on see väärtuste ahel ja kui me lähme nüüd äh, võtmetehnoloogiat äh, põhiste toot-, toodete juurde, siis me, me võime vaadata neid erinevaid sektoreid ja näha, kus äh, kus täpselt on esindatud ähm, võtmetehnoloogiad, nii et ähm, Euroopa Liit peab väga tõsiselt võtma võtmetehnoloogiat, kui me soovime edasi toota tooteid, mis äh, äh, tagavad meile töökohad, mida me vajame oma kodanike jaoks tulevikus, siin ei ole mitte mingit kahtlustki. nüüd vaatame, milline on praegune olukord ja milline on meie SWOT analüüsi tulemused. kõigepealt Euroopa on praegu äh, juht ühes juhtrollis ähm, võtmetehnoloogiate osas. nüüd äh, sinine ja kollane joon näitavad patentide arvu USA-s ja roheline joon näitab äh, patentide ähm, arvu Aasias ning see keskmine äh, joon näitab siis patentide arvu Euroopas, nii et patentide arvu osas Euroopa on veel konkurentsivõimeline, kuid te näete, et Aasias patentide osa kasvab väga kiiresti, me ei räägi siin mingitest koopiatest, vaid me räägime siin uute teadmiste arendamisest. nii et Euroopa on veel endiselt äh, juhtrollis. nüüd, kui me vaatame siin Äh, erinevaid osalejaid, siis me näeme, et siin on ähm, ka samuti Euroopa Liit veel äh, konkurentsivõimeline, nii et kui me vaatame patentide arvu ühe indikaatorina, siis ma näitaksin, kus me praegu oleme. ma toon kolm äh, näidet erinevatest sektoritest, mis teile võivad huvi pakkuda, näiteks mis on seotud patar-, akudega ja mis on siis seotud ka eri, erinevate fotoonika äh, toodetega. nüüd kõigepealt äh, akud ja äh, patareid. Need kolmnurgad, mida te näete, see näitab, kui suur on patentide osa maailmas, USA-s, Euroopas ja Aasias niisiis te näete, et ähm, USA-l on kolmkümmend protsenti patentidest ähm, akude ja patareide sektoris, Euroopal on kolmkümmend üks protsenti nendest patentidest ja Aasial on kolmkümmend viis protsenti. see või on üllatav, aga ikkagi on siin olukord suhteliselt sarnane. nüüd vaatame neid ringe, need ringid äh, esindavad tootjaid ja töökohtade arvu, nii et vaadake, kui suur on see äh, ring äh, Aasias, kaheksakümmend seitse protsenti tootjatest on Aasias. nii et suur osa töökohtadest on Aasias. üks protsent on USA-s ja null protsenti on Euroopas, kui me räägime siin kõrgtehnoloogilistest patareidest ja akudest, akude tootjatest. nii et eh, selle tulemusena on eh, tekkinud eh, konkurents selles osas, kuidas toota uusi patareisid ja akusid ja, ja siin me oleme saanud ähm, Renault andmeid, et te näete, et äh, kolm koma kolm äh, miljardit eurot eelmisel aastal oli siis äh, akude tootmise maht, nii et aku on tegelikult äh, sõiduki äh, südamik, tuumik, nii et USA-s üheksa koma kaks miljardit ja üks koma neli miljardit neist oli siis akudele ja vaatame ka Euroopa äh, Liidu olukorda ning siin on see olukord on hoopis palju kehvem, nii et kuidas me saame säilitada üldse autotööstust Euroopa Liidus, kui tulemused on sellised. nii et me peame tõesti siin olukorda muutma. Äh, USA president Obama oma jaanuarikuu äh, kõnes ja ma leian, et see oli USA-s äärm-, üks olulisemaid kõnesid ja ta andis oma äh, valitsusele ja osariikidele ähm, andis neile ülesandeks teha kõik selleks, et see võidujooks võita ning äh, selle tulemusena äh, nad räägivad mitte ainult sellest, et nad peavad olema paremad innovatsioonis ja ähm, hariduse andmises, vaid ka et ka erinevate toodete väljaehitamise tööstuse edasiarendamises. nii et te näete, et Ameerika Ühendriigid on praegu asunud oma tegevustes väga agressiivselt edasi töötama, nii et BASF näiteks on üks olulisemaid äh, akutootjaid ja äh, samuti ka SAFT on üks olulisemaid äh, akutootjaid ja nii, et me näeme, et Saftil on näiteks äh, kaks, äh, nad on saanud siis kakssada miljonit äh, tootmisehitiste ähm, jaoks ja üheksakümmend viis koma viis miljonit on nad saanud ka USA ähm, valitsuselt riigiabi. ja BASF-il siis vastavalt on nad saanud viiskümmend miljonit ähm, tootmis tootmise jaoks ja kakskümmend neli koma kuus miljonit on nad saanud siis riigiabi, nii et ka siin me oleme kaotanud. vaatame nüüd bioetanool, bio, bioetanooli tootmise osa. siin jällegi kolmnurgad näitavad patentide osa, nii et patentide osas on juhtrollis Euroopa, siin on kolmkümmend kuus protsenti, USA-s on kolmkümmend neli protsenti nendes patentides ja Hiinas on kakskümmend kolm protsenti patentides. vaatame ka nüüd tootjate poolt viiskümmend neli protsenti tootjatest on USA-s, viis protsenti Euroopas ja see arv väheneb väga kiiresti. nii et meie teaduse ja meie tootmissektori vahel on tekkinud väga suur lõhe. Brasiilia valitsus on juunikuus teatanud, et nemad kaheksateist miljardit investeerivad sellesse sektorisse Euroopa äh, investeeringute kogumaht selles sektoris aastal kaks tuhat kümme oli kuus miljardit. nii et see on palju vähem, kui tegelikult oleks vaja meie konkurentsivõime tagamiseks. ja USA-s on olukord järgmine, et viimasel aastal siis härra Obama andis ähm, nende juhtsuuna kätte ja äh, siin on äh, näit-, näiteks üks ähm, Ühendkuningriigi ettevõte Ineos äh, Bio ja see on nüüd meelitatud USA-sse, äh, neile on antud siis sada kolmkümmend miljonit äh, tootmisehitiste jaoks, viiskümmend miljonit on nad saanud USA valitsusabi ja seitsekümmend viis miljonit on nad saanud siis laenutagatisteks. nii et ka siin USA valitsuse poolne toetus ähm, ületab igati see, need vahendid, mida Euroopa Liit on investeerinud vastavasse sektorisse. ja nüüd F. nüüd ähm, galvaaniline tehnoloogia. me näeme, et meil on siin seitsekümmend seitse protsenti ähm, maailma turust. ja kui te vaatate ükskõik millist ajalehte, siis Herald Tribune'i tänase lehe esikaanel on foto Saksamaa äh, Äh, Philipsburgis asuvast ehitisest, mis on kaetud äh, solaarpatareidega ning arvatavasti need solaarpatareid ei, ei ole mm, Saksamaal toodetud. niisiis, äh, turg on Euroopas, aga vaatame nüüd patentide mm, osa, kakskümmend üheksa protsenti patentidest on Euroopas, USA-s on kakskümmend seitse protsenti patentidest, nii et iga kord on Euroopal väga oluline juhtroll just patentide mm, omanduse osas. aga vaatame nüüd tootmise poolt. turg on Euroopas, meil peaks olema suurem, väga suur osa ka tootmisest, sellepärast seitsekümmend seitse protsenti eh, turust asub siin, kuid meil on vaid kolmteist protsenti tootjatest siin. ja me oleme teinud ka oma kõrgetasemelise eksperdirühmas vastavad analüüsid ja siin ma näitan teile ka, millised on need tulemused ja ma ei hakka siin tooma me ei hakka seda ajalehtedes näitama, sest seda, siin ei ole millegi üle uhke olla. siin on siis ära toodud tootmine kaks tuhat üks, kaks tuhat neli, kaks tuhat üheksa, kahe tuhande kümnendal aastal ja, ja erinevate ettevõtete riiklik omandus on ka ära toodud nende lipukestega. nii et kuus galvaaniliste toodete tehasest kuuskümnest asus varem Euroopa Liidus, kuid nüüd me oleme kaotanud selle juhtrolli. ja me näeme ka, et see ainus olulisematest äh, galvaaniliste toodete tehasest äh, on ka kadumas juba siin äh, juhtrühmast. vaatame nüüd Aasia ettevõtteid. siin on jaapanlased juhtimas. nii et vaatame, kes on siin juhtrollidele asunud ja nüüd me näeme, milline on praegune olukord. kaheksa top kümnest tootjast on äh, tänapäeval Hiinas. ja järgmisel aastal on olukord arvatavasti veelgi drastilisem. ja siin Äh, selle ähm, tööstussektori jaoks on vaja pikaajalisi ähm, ähm, tagatisi ja kakskümmend üks miljardit äh, said Hiina ettevõtted eelmisel aastal äh, toetust Hiina valitsuselt. ja Euroopa Liidus sellised toetused ei ole võimalus, võimalikud. Deutsche Banki ähm, analüüs äh, näitas ka, milline on äh, olukord äh, laenude ja toetuste näol, nii et siin on ka üks Hiina ettevõte näiteks praegu, mis veel ei ole top kümnes, aga arvatavasti järgmisel aastal ta on seal, arvestades nende suurte toetuste hulgaga. nii et siis turg on Euroopa Liidus ja ja me näeme ka, et väga paljud riigid on äh, investeerinud ähm, ähm, on investeerinud fotokalvaanikasse, aga paraku need fotokalvaanika äh, tootjad asuvad teistes riikides. ja nüüd alusuuringud, me küll räägime väga palju sellest ja me oleme edukad patentide osas, aga me paraku ei suuda seda üle kanda ähm, töökohtade loomisse. ja nüüd me vaatame seda, kuidas sellest äh, hädaorust üle saada. aga ma sooviksin teile vaat-, anda ülevaate ka sellest, mis ka teistes äh, sektorites on äh, toimumas, näiteks ähm, näiteks mis puudutab ähm, Äh, erinevate lampide tootmist, siis siin te näete ka, milline on see äh, väärtusahel, see on materjalid, äh, kiibid, erinevad osad, süsteemid ja teenused. nüüd nõudluse poolelt Hiinas on olemas projekt LED Cities ja see on väga ambitsioonikas projekt ning ja Euroopa on tulnud välja omalt poolt äh, vastava programmiga ja selles ja sellesse on investeeritud kümme äh, miljonit eurot selleks, et äh, Hiinaga konkureerida, kuid sellest on ilmselgelt liiga vähe, kui me vaatame neid arve. teistes valdkondades on samuti olukord sama, sarnane Äh, kus siis ähm, teadusuuringu tegevuse osas me oleme juhtrollis. me, siin on ähm, näiteks ähm, tehnoloogia osas on äh, uusi ettevõtteid loodud, kuid paraku ma toon siin näiteks ühe Crocs Technology, kuid äh, paraku nad ei leidnud rahastajaid ja nüüd see ettevõte äh, on äh, müüdud kolmesaja miljoni eest Rusnanole ja samamoodi on ka äh, Ameerika Ühendriigid üle võtnud äh, väga palju siin loodud ettevõtteid. ning USA-s on olemas sarnane kõrgetasemeline eksperdirühm nagu meil Euroopa Liidus ning nemad tulid välja maikuus omapoolse aruandega ning nende aruanded, tulemused on sarnased meie omale nimelt ne, ka nemad vaatavad, kuidas üle saada sellest nii-öelda hädaorust ja nende esimeseks sambaks on tehnoloogia taristu paikapanemine, meie oleme rääkinud väga palju just teadusasutuste äh, taristutest, me ei räägi kunagi tehnoloogia taristuste tagamisest, samuti nad räägivad rohkem tootmisprotsessi kiirendamisest teadus-arendustegevus järgneb tootmisele, mitte vastupidi, on nende kolmanda samba põhisõnum. samuti nad vaatavad, kuidas üle saada turupuudustest. kahekümne kaheksandal septembril me korraldame veel ühe ürituse, kus me räägime sellest, kuid praegu me oleme siiski suutnud väga vähe saavutada selles osas, mis puudutab siis äh, võrdsete võimaluste äh, loomist kõikidele. nüüd kaheksakümmend äh, saja üheksakümne üheksast võtmeprojektist Hiinas on pühendatud just võtmetehnoloogiate sektoritele. ja me oleme siin vaadanud ka, milline on rahvusvaheline võrdlusanalüüs roheline näitab äh, toetust äh, alusuuringutele. Te näete siis Hiina, Korea ja USA vastavaid ähm, andmeid. nii et üksteist protsenti Hiina investeeringutest läheb alusuuringutesse ja kõige suurem osa Äh, läheb just prototüüpide äh, tootmisel. Koreas ja USA-s on need andmed suhteliselt sarnased, nii et kakskümmend neli protsenti alusuuringutesse ja edasi rakendusuuringutesse ning suurem osa äh, läheb arengutegevusse. nii et suurem, peaaegu pool läheb just prototüüpide mm, tootmisse ja milline on siis Euroopa Liidu äh, Äh, olukord. paraku meil ei ole siin mingisuguseid andmeid, nii et me oleme saanud äh, liikmesriikidelt äh, andmeid meie kolmkümmend kuus protsenti kulutame alusuuringutesse, sellepärast et me soovime saada rohkem patente kui teised riigid. ja mis puudutab komisjoni poolset rahastust, siis siin ei ole võimalik ähm, sellist eristust ära tuua, nagu teiste riikide puhul, nii et ma arvan, et see juba ise kõneleb enda eest. nii et äh, me ei peaks äh, mitte ainult äh, alusuuringutele keskenduma, vaid ka rakendusuuringutele ja arengu poolele, teadus-arendustegevuse poolele. nii et see on see olukord, kus me praegu oleme. ja ma arvan, et see on esimene kord, kus kõiki neid andmeid on üheskoos esitletud. ning ma sooviksin äh, tõesti Euroopa Komisjonilt teada, millised on need eesmärgid, äh, ähm, mida soovitatakse, soovitakse saavutada praegu teadus-arendustegevuse osas. niisiis, ma tuleksin välja ka soovitustega, ma räägiksin äh, lühidalt kolmest soovitusest, mis puudutab siis ähm, so-, ähm, meie soovitusi võtmetehnoloogiate jaoks, samuti, et Euroopa Liit peaks rohkem tähelepanu pöörama ka tootearendusele. nii et äh, need astmed, mis siin on näidatud, viis, kuus, seitse, kaheksa, neid Euroopa Liidus ei toodata sellepärast, et see on liiga turulähedane ja nii edasi, kuid need on äärmiselt olulised ja näiteks USA-s ja Aasias ka neid samme äh, rahastatakse riigipoolselt, samuti äh, me peame vaatama üle eh, ka teadus-arendustegevuse eesmärgid ja sisud ning eh, me peame üle vaatama ka oma teadusprogrammid, oma teadusuuringu tegevuse programmid ja selle sisud. nii et arvestades sellega, kui palju USA, Korea ja Hiina eh, rahastavad al-, äh, äh, alusuuringuid ja kui palju nad rahastavad areng, äh, tegevust, et me peaksime neist eeskuju võtma. ja soovisin rääkida veel ühest teemast. nimelt USA-s, kui te näiteks soovite saada toetust vastavast energia osakonnast või nii ed-, või mõne teisest osakonnast, siis siis siis ähm, te peate seda äh, raha kasutama eelkõige projektideks, mis on siis läbi, mida viiakse läbi USA-s, sama on ka teistes riikides, kuid Euroopa Liidus näiteks ei ole sellist nõuet. sellepärast et me näeme, et äh, erinevates võtmetehnoloogia sektorites me näeme, et äh, äh, tootmine toimub teistes riikides. nii et me teeme siin koostööd volinike Barnier ja Tajaniga selleks, et ähm, et siis IP-poliitikat Euroopa Liidus ka vastavalt äh, ümber vaadataks, et äh, see oleks sarnane juba mainitud riikide omadele, sellepärast et vastasel korral, vastasel korral me ei suuda tagada seda, et äh, Euroopa Liidu toetusega projektid leia-, leiaksid tõesti teostamist Euroopa Liidus ja mis puudutab riigiabi, siis me oleme ka siin äh, tähelepanu pööranud mõningatele äh, sätetele, mis on strateegiliselt olulised ja mis, mille keskmes on just stiimulite pakkumine tootjatele, sellepärast te ju näete, kuidas äh, USA meelitab ettevõtteid enda juurde, nii et me ei saa midagi sarnast pakkuda paraku. jaa, meil on olemas ka Euroopa Tehnoloogiauuringute Nõukogu ja siia on kaasatud siis teadussektor, nii et te nägite juba neid tulemusi, me, me tulemused teadussektoris on suurepärased, meil on väga palju patente, me oleme siin juhtrollis maailmas. kuid me peame ka äh, rahastama mm, tehnoloogia insenere, sellepärast et nemad on just kõige olulisemaks meie tootmisettevõtete jaoks aga meil on ähm, teadusuuringute nõukogu poolt äh, ainult üks grant pakkuda. igasugused eksootilised äh, teemad on siin küll teretulnud, kuid paraku, mis puudutab ähm, nende mainitud tööstussektorite toetamist, siis see paistab, et ei ole meie tähelepanu keskmes. nii et Äh, kuidas siis äh, teie komisjon saaks meid aidata ja võib-olla ma olen siin natukene liiga julge, aga ma loodan, et vabandate mind. niisiis, ma leian, et äh, nende soovituste rakendamine Euroopa Liidus on äär-, eluvajalik meile. eriti, mis puudutab intellektuaalomandit, patente, nendega seotud vastavaid sätteid, siin olukorra ülevaatamine on äärmiselt oluline teadus-arendustegevuse ka seotud soovitused on samuti äärmiselt olulised, nii et mina paluksin, et teie eh, samuti soovitaksite komisjonile, et neid soovitusi rakendataks. edasi, meil on vaja eh, selgeid eesmärke, mis puudutab siis innovatsiooni eelarvet, teadusuuringute eelarvet ja see peab olema ka käimasolevate arutelude äh, üheks ähm, sisuks. peale selle järgneva kuue või kaheteist äh, kuu jooksul ehk saate ka korraldada kuulamise, kus äh, räägitakse nendest ähm, takistustest, millega Euroopa Liidu vastav äh, võtmetehnoloogiate tööstussektor silmitsi seisab, sellepärast et siin on mängus ikkagi teie valimisringkondade, teie kodupiirkondade hästi tasustatud töökohad. suur tänu teile tähelepanu eest ja suur tänu, et andsite mulle sõna. Green äh,, herzlichen Dank das.... suur tänu, härra Green, see oli tõesti väga muljetavaldav. jah, me alustame ka kohe oma aruteluga ja kõigepealt siis proua Krossett, palun. Euh, merci beaucoup, monsieur, et je voudrais vraiment euh, vous adresser toutes mes félicitations. suur tänu. ma soovin õnnitleda teid selle esitluse puhul. kuid äh, paraku äh, te üritasite tõestada meile, et Euroopa jääb äh, arengutest maha ja paistab, et igal aastal meie mahajäämus veelgi suureneb. suur tänu, et te selle äh, väga selgelt välja tõite äh, oma ettekandes. Te rääkisite ka äh, sellest raportist, mida me mille me vastu võtsime paar kuud äh, tagasi ja mina olin selle raporti raportöör ning äh, mõningad vii-, märkused, mis te ära tõite, need olid ka meie raportis ka mainitud, kuigi võib-olla vähem täpselt ja vähem üksikasjalikult. Te mainisite ka erinevatest aspektidest ning te märkisite ka, et me peame tõesti oma reegleid muutma, sellepärast et kui me seda ei tee, eelkõige just konkurentsireegleid ei muuda, siis me ei jõua edasi. Te rääkisite ka kuulamisest, jah, meil on vaja kuulamine korraldada ja me peaksime kaasama ka need kolleegid, kes ähm, tegelevad äh, siseturu ja konkurentsivõime küsimustega. meie oleme veendunud äh, teie soovitustes, aga me peame kõik üht äh, ühte eesmärki üritama saavutada. meie on konsensus olemas, kuid me peame ka nende kolleegidega kokkuleppele jõudma, kes tegelevad konkurentsi küsimustega. sooviksin teile öelda järgmist. Te rääkisite ka teadusuuringutest Te rääkisite ka ajude äravoolust. aga meil on ka räägitud, et ka meie ülikoolid ei suuda enam äh, maailma konkurentsis püsima jääda. et kas meil õnnestub kolmandatest riikidest äh, kõrgelt kvalifitseeritud eksperte äh, siia meelitada ja kuidas me saaksime ka oma kommunikatsioonis rohkem tähelepanu pöörata nanotehnoloogia olulisusele, sest paljud äh, kolleegidel on kõhklusi äh, ja loomulikult me soovime keskkonda kaitsta ja meie inimeste tervist hoida. aga kui me soovime saavutada edusamme, siis me peame ka õigesti näita, millised on nende uute tehnoloogiate positiivsed pooled ja siin on tegu just innovatiivsete tehnoloogiatega. ja ka see, mille, mida me rääkisime tööstuspoliitika raportis, siis me peame tõesti mainima, et siin on vältimatu edasiste sammude võtmine me peame tagama, et meie keskkonna ja teised eeskirjad ei tekitaks negatiivset efekti, et see ei viiks selleni, et tööstus Euroopa Liidust välja kolib. näiteks, mis puudutab Euroopa Liidu tipptööstust, puudutavad eeskirjad ei ole enam ajakohased Teie esitlus oli väga huvitav, aga see paneb mind tõesti ka kartma. sest te jätsite meile mulje, et Euroopa Komisjon on kurt teie argumentidele ja see on küll väga äh, raskekaaluline etteheide. kas te olete olnud ühenduses ka liikmesriikidega? kas te olete ühenduses olnud ka liikmesriikide esindajatega nõukogus, et sellepärast, et ka nõukogu peab ju siin oma edusamme saavutada, loomulikult on see keeruline kriisiaegadel. kriisiaegadel on loomulikult selliste edusammude saavutamine keeruline, kuid teie pakute ju siin ka välja, väljapääsu kriisiaegadest soovitustega töökohtade loomise kohta ja proua Madurell, palun. suur tänu mina sooviksin tänada oma fraktsiooni nimel eh, teid, härra Green, osalemast eh, siin koosolekul ja õnnitlen ka teid ja teie eksperdirühma selle aruande koostamise puhul. suurelt osalt me toetame teie märkusi ja teie analüüsi ja me võtsime teatavaks eh, ka selle, mida te ette kandsite ning te võite olla kindlad sellele, et meie teid toetame nüüd arvestades kõiki neid aspekte, mida te mainisite ja mis on ära toodud ka teie aruandes, sooviksime tuua kaks teemat, sooviksin tuua kaks märkust, mis on minu jaoks väga olulised. ja sooviksin esitada sellega, sellest lähtuvalt kaks küsimust, eriti mis puudutab siis uh, uut uh, võimekust ja ja mis puudutab turu ja teaduse uh, ühendust. kuidas me peaksime lähenema erinevate probleemide mitmekülgsusele? sellepärast, et need paljud probleemid, mida te mainisite, on äh, oma iseloomult interdistsiplinaarsed ja samuti äh, mis puudutab seitsmendat raamprogrammi, siis meie oleme teinud omapoolsed muudatusettepanekud äh, ja need käsitlesid just komisjoni poolt korraldatud hangete interdistsiplinaarset iseloomu. kuid äh, siin tekkis kõhklusi mõlemal poolel, nii komisjonil kui ka äh, teadlastel. Teie aruandest tuleb välja, et keeruline ongi just erinevate partnerite vahel kokkuleppe jõudmine, et kuidas teie arvates saab nendest takistustest äh, üle, kuidas äh, me saaksime tõesti oma lähenemisviisi multidistsiplinaarseks muuta? nüüd uute, äh, uute võimekuste loomine milliseid uusi pädevusi peaks looma, millised õppekavad tuleks välja ehitada, kuidas tuleks meie haridussüsteemi kohandada selleks, et üle saada sellest teoreetilise hariduse ja turureaalsuse lõhest. et ja et me saaksime siis ka vastavaid ähm, inim- oma teadlaste ressursse parandada. suur tänu, järgmine kõneleja. suur tänu, härra esimees. mina tahan härra Kriini südamlikult tänada. ta tegi meile väga tähtsa ülevaate just praegu, kui meil tuleb äh, järele mõelda uue raamprogrammi üle ja ka uue Euroopa strateegia üle. minu arvamus meil on läbirääkimised USA, Hiina ja ka teiste siirderiikidega äh, kliimamuutuste üle ja mul on jäänud mulje, et meie suured konkurendid ei ole nõus meie eetiliste, sotsiaalsete keskkonnanormidega, mida me soovime paika panna. samal ajal aga soovivad nad olla juhtivad äh, äh keskkonnast ja äh, Äh, keskkonnal ja teaduse arengul põhinevates arengutes. Mm, samal ajal on aga nad meie jaoks suureks konkurendiks, nad soovivad konkurentsivõitlust võita. me ei investeeri õiget, õiges kohas ja meil ei ole ka vastavaid vahendeid selleks, et konkurentsivõitluses ellu jääda. ja see kõik peaks meid üles raputama see peaks meid sundima ka otsuseid vastu võtma. ma ei taha siin nüüd hakata kommenteerima erinevaid soovitusi, on ainult väga vähe soovitusi, mis aitaksid meil äh, ellu viia seda, mida kolleeg Krossett äh, on äh, nimetanud konvergentsiks parlamendis. meil tuleb hakata liikuma, tegemist on tähtsate tehnoloogiatega, mis äh, tegelikult ta on seotud produ-, tootmisega. tegemist on tulevikutehnoloogiatega, mul on mõned küsimused, mida tahaksin teile esitada. esiteks, mulle torkas silma, et mängureeglite puhul on olukord selline, et mitmed valdkonnad ja mitmed valdkomisjoni tegevusvaldkonnad on puudutatud, nii et need tuleks üle vaadata. teiseks, äh, arengupoliitika, millist arengupoliitikat me soovime Euroopa Liidu tasandil äh, Euroopa Liidu liikmesriikide toetusega. minule sobiks, kui komisjon koostaks raporti, kus tuleks selgelt välja, kus on erinevad äh, uuringukeskused, äh, kuhu ettevõtted oma tootmiskeskused looma peaks, kuidas see asi geograafiliselt välja näeb. meil on Erasmuse programm e, peaksime nagu USA laboritest üles leidma noored andekad teadlased ja järgmises programmi ajaetapis neile ka vahendeid ette nägema. nii et tegelikult me oleme juba ka algust teinud. siis on veel üks agentuur USA-s, kus otsitakse erinevaid patente selleks, et äh, saaks siis USA-s jagatud patente registreerida. meil on rohkem uurimistööd, meil on vaja rohkem laboreid, meil on vaja rohkem patente. ja me peaksime need edusammud ka selgemalt välja tooma. meil oleks vaja ka maksude alast analüüsi komisjonilt saada, et näha, kuidas me saaksime hoolitseda erinevate stiimulite loomise eest minu valitsus on seda kõike juba kontrollinud ja Prantsusmaal on väga palju äh, noori äh, tehnoloogiasiirdega tegelevaid ettevõtteid, sellepärast et meil on maksualased stiimulid ette nähtud. kuid hiljem need ettevõtjad liiguvad Prantsusmaalt välja ja mis puudutab lisandväärtuse ketti, siis äh, meil ei õnnestu neid tootjaid oma riigis hoida, nii et meil on vaja tõesti äh, lipulaevaprojektide jaoks toetust, aga me peaksime nendest kaugemale minema. siis Tehnoloogia Instituut, äh, ka selle tööd tuleks kohandada meie ootustega. meil tuleb tõesti leida uuringukeskused, tuleb leida need kohad, kus tõesti vaimseid väärtusi luuakse. ja meie arutelud peaksid hoolitsema selle eest, et Äh, majandus äh, ja ma-, ettevõtted ning teadlased tul-, jõuaksid ühise laua taha ja me peaksime mõtlema, kuidas nad üheskoos edasi liiguksid, mitte igaüks omaette. see on kõige tähtsam küsimus. ja küsimus teile, härra Green, te olite väga tagasihoidlik äh, mõjude osas, selle raporti mõjude osas Euroopa programmidele meil on arutelu komisjoniga ja komisjon soovib erinevaid programme kokku panna, nii innovatsiooni kui ka raamprogramme. kas teie leiate, et selline lähenemine on õige? kas me ei peaks äh, lähtuma sellest, et finantsvahendite jagamist erinevatele programmidele tuleks üle vaadata ja vaadata ka seda, millistesse liikmesriikidesse need vahendid liiguvad? suur tänu, kolleeg Lamberts, palun. suur tänu, härra Green, istun siin enne kui tulen no, põhiliste küsimuste juurde, tahaksin ühe spetsiifilise küsimuse esitada. Te rääkisite siin rahasummadest, kõik on äh, avaliku sektori raha, jah? hästi. tahaksin teilt küsida järgmist. kui te näete lõhesid äh, kulutustes äh, alus- ja rakendusuuringutele, kui te lisate erasektori vahendid kas pilt muutub ja kas me näeme sarnaseid lehesid? jah, aitäh. kui me räägime avalikkuse kaasamisest, siis tahaksin tulla ühe väga spetsiifilise aspekti juurde, nimelt äh, raha juurde, ma ei hakka kõiki neid äh, reguleerivaid tingimusi siin välja tooma, raha on tähtis ja raha on see, millega peame arvestama meil ei ole siin äh, sularahavoogusid nagu Hiinal ja kui ettevõtted, eraettevõtted äh, Hiinas saavad äh, odavat riigiabi, siis on tegemist olukorraga, kus meie ellu ei jää tulevikus. ma ei kujuta ette, et me Euroopas hakkaksime pangale andma korraldusi või isegi mandaadi odavalt finantseerida majandust ja peale selle meil ei ole ka neid tohutuid summasid, millega arenguprogramme rahastada. nii et meil tuleb tõesti kasutada seda raha, mis on olemas. ja küsimus on järgmine. kui teie ütlete, et me peaksime rohkem ära tegema kas te mõtlete siis meie, kas te mõtlete siis alusuuringutele eraldatava raha kärpimist? ja kas te mõtlete siin just äh, tööstusele suunatud tegevusi programmide puhul? ja teiseks, ei ole nii, et Euroopa oleks võimeline üüratuid summasid kulutama suurtele projektidele tooksin kaks näidet, esiteks ITER, see kas teile meeldib või mitte, aga Euroopa on praegu kümme, kaksteist, kakskümmend miljardit eurot ITER-i projektile. me oleme võimelised selliseid asju tegema, võime eh, üle kümne miljardi kulutama ka Galileo projektile sain teist aru nii, et teie sõnumiks on, et need on programmid, kuhu me ei peaks oma raha investeerima. või te arvate, et ka need programmid kuuluvad äh, võtmetehnoloogiate alla. jah, ITER-i puhul me ei tea, millal me tulemust näeme, kas viiekümne aasta pärast äh, või hiljem. aga Galileo puhul ma kõhklen, et äkki me soovime praegu kohaldada äh, see, tehnoloogiad, mis tegelikult on juba olemas. heaks uudiseks on see, et Euroopa on tõesti ennast võimeline kokku võtma ja suuri projekte rahastama. sest jällegi, me ei ole olukorras kus me oleksime võimelised äh, suuri summasid äh, avalikust sektorist leidma. suurimad summad, äh, mida järgneval küm-, järgneva kümne aasta jooksul investeeritakse Euroopas, on pärit erasektorist, põhiliselt ettevõtted on need, mis investeerivad raha tulevikuprojektidesse. aga ma ei näe mingit Äh, suurenevat äh, finantsvõimet siin. volinik on tõstatanud veel ka maksustamisküsimused äh, ja kui ma sellele mõtlen, siis ma saan aru, et avaliku sektori summad liiguvad pigem lõunasse kui põhja. nii et me peame tegema valikuid äh, mulle meeldib see teie lähenemine, mulle meeldivad need selged otsekohesed sõnad, ma tahaksin aga, et te ütleksite meile, mida teie soovitaksite poliitikutele, milliseid otsuseid tuleb teha. Äh, lihtsalt te võiksite meile ka öelda, et mida me ei peaks tegema. härra Toiro. härra Toirer, palun. ja suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid, ka mina tahaksin liberaalide nimel tänada selle ettekande eest, see oli tõesti väga huvitav. tehnoloogiapoliitika mängib väga tähtsat rolli Euroopa majanduskliima osas järgnevatel aastatel. esimene küsimus, kui me räägime tehnoloogiatest, siis teie ettekanne äh, oli väga raske järgida, sellepärast et meie ekraanid on siin väikesed, äh, eriti just tagaridades, nii et tahaksin küsida, kas meil oleks võimalik neid slaide saada. sest siis me saaksime korraliku kokkuvõtte. teiseks, kolleeg Lamberts just tõstatas selle küsimuse. ma olen temaga ühel nõul. mis puudutab rahastamist, Euroopas meie majandusmudel tähendab seda, et erasektori eh, summad tuleb, erasektorist tuleb summad leida. siis teiseks Hiina, Hiina kui väljakutse Euroopa Liidu jaoks. Hiina eh, eksport on edukas, Hiinal on ka väga palju riigiraha reserve, seda sellepärast, et eh, selles riiklikus kapitalistlikus süsteemis töövõtjad ettevõtete kasumist osa ei saa. ja siis tuleks meil küsida endalt, kas äh, seda mudelit tasub meil kopeerida ja kas me üldse soovime seda üle võtta. küsimuse vastus on minu jaoks väga lihtne, tegemist on lüngaga, võetakse avaliku sektori raha ja kui võetakse avaliku sektori vahendid, siis on probleem lahendatud. mina ei usu, et see lahendus on nii lihtne. sellepärast, et äh, päikesepaneelid näitavad väga hästi, et meil näiteks Saksamaal on toetused ette nähtud, aga me ei saa soovitud tulemust. ja nüüd minu konkreetne küsimus. kas võrreldes USA-ga on nüüd asjad nii, et USA-s just avaliku sektori vahendid on põhistanud selle, et teatud valdkondades on suurem tootlikkus, kuigi patendid on registreeritud Euroopas. nii et teie ettekandest ja teie lõppraportist lähtudes tahan teada, kas te jõuate tulemuseni, et kõrgem tootlikkus on tingitud avaliku sektori suurematest investeeringutest või tuleb seda asja laiemalt vaadata ja analüüsida? ja tegelikult tekib siin ka küsimus, kas patenti, patendid on ainsaks äh, õigeks äh, äh, indikaatoriks. just eelmisel nädalal külastasin mitmeid hiljuti asutatud ettevõtteid ja Nad äh, tegid mulle selgeks, et nad ei soovi patente registreerida, sellepärast et nad ei taha oma tehnoloogiaid avalikustada. Nad äh, kardavad, et äh, hiljem siis konkurents suureneb, kui nende tehnoloogiad on läbipaistvad ja nad kardavad ka suuri kulusid. nii et võib-olla te võiksite seda natukene täpsemalt selgitada. kolleeg Hertsog, palun uh,. Thank you, chairman. jah, suur tänu, istun siin istun siin ja olen Ungarist. suurepärane ettekanne, tõesti suurepärane. Te tegite selle nii lihtsaks ja mulle see väga meeldis. paar asja, kolm nimelt. esiteks äh, raha. olin äh, Euroopa Liidu eelarve konkurentsivõimelisuse raportöör äh, ja tegelesin strateegilise raamistikuga, finantsraamistikuga. Need on need asjad, millega tegeleme ka homme. tahaksin tõstatada ainult ühe asja Te ütlesite, et te ütlesite seitse koma kuus miljardit äh, pikaajalise karantiine saab üks ettevõte. meil selliseid summasid Euroopas pole, aga kogu raamprogrammi eelarve kokku on täpselt sama palju, seitse koma kuus miljardit, nii et ühe ettevõtte jaoks Hiinas ja terve raamprogramm Euroopas on ühesuurused siis kolmteist koma neli eh, miljardit eh, üldse kogu selle valdkonna jaoks. selleks, et eh, nii nagu teie soovite, seda fookust suurendada kümne punkti kaudu, ei ole mitte midagi, nii et meie vastus teile oleks, et meil on vaja rohkem Euroopat. väga lihtne, rohkem Euroopat. sest muidu, kui me lihtsalt fookust suurendame, ilma et me eelarvet äh, Äh, suurendaksime, siis äh, lendaks see raha tuulde. teiseks, mida te ei maininud, aga mida mina tahaksin mainida, sest te tegelikult ütlesite, et need äh, tööstusvaldkonnad, mille eest mina olen võidelnud juba seitse aastat päevast, mil siin alustasin, on tähtis just seadusandlus ma mäletan, et kui me töötasime välja õigusloomet, olin REACH-i direktiivi variraportöör. mäletan, kui suur mõju sellel, mäletan ka patareide ja ka mänguasjade seadusandlust. see on võib-olla naljakas. väga paljud elektroonilised mänguasjad, isegi barbinukkudel, neil on patareid sees, ma mäletan neid arutelusid ja seepärast võin öelda, et meie õigusloomeline pädevus ja nende tööstusvaldkondade mõju on väga suur. ma mäletan äh, ka kahe tuhande viiendal aastal äh, toimunud äh, pirnide hääletust ja ka bio, bioetanooli hääletust, siis ka intellektuaalomandiõiguste hääletust mäletan väga hästi nii et teiseks tahtsin öelda, et äh, nutikas ja parem seadusandlus on äh, ka võtmetähtsusega. ta seda ei öelnud, aga see on ilmselge. ja peale selle kõik peab olema lihtne. kui me räägime uuringutest, siis me loodame, et see on seksikas, atraktiivne. samal ajal aga äh, me räägime siin etanoolist äh,, hõõglampidest äh, ja ma olen ka tegelenud äh, bioetanooliga, kuid bioetanool tegelikult ei ole võib-olla kõige äh, põnevam äh, molekul maailmas ja võib-olla ka hõõglambid ja muud lambid ei ole kõige huvitavamad. aga ka nendega tuleb tegeleda ja viimaseks, siis konkurentsivõime tagamine, see on kõige suurem probleem Euroopa Liidu jaoks äh, sellest räägitakse nõukogus, aga mitte vastavas äh, komisjonis. seda räägivad, seda arutavad rahandusministrid, keda ei huvita hõõglambid ja bioetanool. nii et Euroopa peaks praegusel hetkel eriliselt just keskenduma rahalistele küsimustele, mitte aga tootmisküsimustele. see on praegu nii, aga see peab muutuma, sellepärast et äh, huvigrupid võivad väga kaugel äh, olla sellest, mis neid huvitab. ja ainult rahahaldajad teevad otsuseid ja see peab otsustama. vabandust, et ma nii palju küsimusi esitasin, kuid te tõstatasite minust nii palju erinevaid tundeid, rääkisite asjadest, mis minu jaoks on tähtsad. proua von Bremt. proua von Bremt Thank you, Chair. Um, try to be brief. Um, uh, first of all... suur tänu, üritan teha lühidalt. kõigepealt tahtsin tänada teid äh, selle ettekande eest, see avas meie silmad. Teil on õigus, see puudutab meie valimisringkondasid ja on väga hea, kui meil on selge ülevaade, kui meil on arvandmed selleks, et edasi liikuda. me oleme teiega samamoodi mures ja neid küsimusi tuleb arutada ka mina usun, et need äh, parandusettepanekud on õiged, mis te tegite. usun, et meil on juhtimisest puudu nendes küsimustes, aga ka teistes küsimustes. kui te vaatate näiteks eurokriisi, siis on näha, et probleemiks on Euroopa. ja seda on näha ka selles küsimuses me rääkisime mitte ainult sellest, et meil on rahast puudu ja otse loomulikult me tahame teadus- ja arengutöösse rohkem vahendeid, kuid seda ei ole võimalik teha, nii et tuleb prioriteedid paika panna. ja nagu härra Lamberts ütles, see on nii, nii nagu äh, Euroopa toimib, et iga liikmesriik on natukene õnnelik ja nii need asjad käivad, et me peaksime investeerima rohkem just prioriteetsetesse valdkondadesse, võtmetehnoloogiatesse. nüüd äh, läheme edasi. teiseks tavaliselt tuleb hoolitseda selle eest, et äh, vahendid, mis investeeritakse, et neid investeeritakse nii teadus- kui arengutöösse kui ka järgmisse sammu, mis sellele järgneb. see on ka parlamendi jaoks väga tähtis ja tõesti väga palju raskendab meie tööd seda, et meil ei ole statistikat. ma ei usu, härra Krein, et need on ainsad põhjused, äh, miks meil on probleemid tegemist on lühiajaliste probleemidega, kuid on ka teisi probleeme. ma arvan, et te olete ähm, nendega tegelenud, ma ei ole seda raportit läbi lugenud, kuid äh, olen täiesti kindel, et te uurisite ka, kuidas äh, jah, liikmesriigid on küll erinevad, kuid erinevates liikmesriikides on kultuur, kuidas tõkkeid eemaldada nii et kui otsustatakse uus tehas ehitada, selleks, et neid äh, tehnoloogiaid ka tööstuses kasutada, siis tehakse seda näiteks poole aasta jooksul, samal ajal kui Euroopa Liidus ikka veel koostatakse dokumente, sest meil on vaja lubasid ja kõike muud paberikraami. aga võib-olla need võtmetehnoloogiad äh, lubavad meil tagada liikmesriikides, mitte ainult äh, laborite ja ettevõtete ehitamist, vaid ka mõelda sellele, kuidas me anname lubasid. ja veel üks asi, millesse ma usun. meil ei ole küll statistikat, aga ma arvan, et teie statistika näitab seda, et Euroopa oli USA-ga koos üks juhtivaid jõude maailmas. me hoolitsesime sellest, et meil ei ole mitte ainult tehnoloogiad, vaid meil on ka inimesed, kes mõtlevad ja näevad asju ette. mulle tundub, et neid inimesi ei ole enam. mulle tundub, et inimestena me kardame riske võtta see on seotud ka selle poliitilise olustikuga, ajaga, kus me elame. nii et me peaksime mõtlema ka süsteemi peale, mitte ainult ülikoolide peale, vaid tõesti kohe esimeste sammude peale, mida lapsed teevad. see peaks olema osa asjadest, millega me tegeleme. kolleeg Toia, palun. jah, suur tänu. suur tänu selle ettekande eest. Te tõesti oma arvude ja veendunud ettekandega tegite meile selgeks tõsiasjad, mida me võib-olla oleme küll juba märganud, kuid mis siiamaani ei olnud meile selged ja mida me ei suutnud suures süsteemis maailmajõudude vahel näha. ma tahaksin esimeest ja koordinaatoreid paluda, et nad mõtleksid selle peale, kuidas me saaksime neid äh, tähtsaid ütlusi tänasest ka hiljem kasutada, et me saaksime laiemapõhjalise arutelu korraldada siin komisjonis, aga ka nõukogus, selleks, et neid asju edasi arendada ja mõtteid välja töötada, ideid luua sellised äh, arengud näitavad, et Euroopa ei ole reageerinud nii, nagu vaja. meil ei ole mitte ainult üksikasjalikke vahendeid, vaid meil on ka vaid ühiseid äh, lõimitud arenguid äh, erinevates valdkondades. konkurents, eelarvepoliitika, teaduspoliitika, innovatsioonipoliitika küsimus on selles, kas Euroopa tõesti soovib äh, kõike seda äh, ka edasi arendada ja ka strateegiaid selleks välja töötada. me ei räägi siin ju mitte ainult poliitilisest igapäevaelust, eriti just praegu, kriisi ajal. tegemist on tõesti väga laiapõhjalise küsimusega. aga me võiksime ka konkreetseid lähtekohti välja töötada. vastavad vahendid Euroopas ja kolleeg Hertsog äh, teab väga täpselt, kuidas eelarves see asi välja näeb. Need numbrid on paika pandud. tegemist on piiratud vahenditega. vahenditega, mille puhul äh, on võimalik siduda riiklikud vahendid Euroopa tasandi vahenditega, kuid kuidas? Äh, ühised programmid kaasfinantseerimisega et liikmesriigid ja Euroopa Liit kaasfinantseeriksid, kas need tõesti on siis ka tõhusad? tihti on nii, et igaüks äh, äh, kaitseb ainult äh, oma osa tordist. kuidas me saaksime erinevad valdkonnad ühise laua taha tuua? Ähm, proua Hertsog siin rääkis juba teadus- ja arengutööst, siis on meil veel tõukefondid ja teatud äh, fondeide vahendeid kasutatakse ju ka tehnoloogiate edasiarendamiseks. aga seda kõike tehakse laiali pillutatult ja seepärast on siis ka mõjud äh, nii väikesed. me peame otse loomulikult ka reegleid kohandama. Te mainisite siin Prantsusmaad. kas on ka mõni teine riik, kus me oleme üritanud edasi liikuda, aga pole suutnud. Pro-, probleemiks oli äh, just vahendite defitsiit, mistõttu me ei saanud suuri projekte edasi viia. me teame ju kõik väikseid projekte, mille arengupotentsiaal on suur rahastamine, protsesside lihtsustamine, patendiküsimused on probleemiks. Teil on õigus. tihti investeeritakse väga palju avalikustamisse, aga isegi mitte patentide puhul äh, need ei rakendu maksutehnilised küsimused, protsessitehnilised küsimused, kus me peaksime alustama? kus on tegelikult see koht, kus me peaksime labida maasse lööma? jah, ma tean, konkurentsi tõttu iga liikmesriik üritab olla atraktiivsem kui tema naaber, kuid mõeldes globaalsele konkurentsile ei peaksime me siin Euroopas üksteise vastu võitlema kas me tõesti peaksime üksteise vastu võitlema või pigem üheskoos Euroopa visiooni nimel töötama? me peame täpselt kaardistama, kus on meie võimsused ja vahendid ja me oleme valmis oma kodutöö ära tegema. veel üks asi, praktiline küsimus lõpetuseks. meil on ju Tehnoloogia Instituut mis peaks neid vahendeid kasutama korrektselt, oleme ka selle kohta juba mitmeid ettekandeid kuulnud. kas te töötate selle instituudiga koos, millised on teie kogemused? siin räägiti Euroopa tehnoloogia ja uurimisnõukogus, kas tegemist on jälle mingi uue lisainstitutsiooniga? see valmistab mulle muret, ma ei tea, kuidas see uus äh, organisatsioon teiste organisatsioonidega koostööd peaks tegema. võib-olla peaksime siiski pigem jääma nende juurde, mis meil juba olemas on. suur tänu, siin esitati terve rida küsimusi, tahaksin ise ka veel härra Greenile ühe lisaküsimuse esitada. šokeeriv, huvitav, motiveeriv oli seda kõike kuulda ja nüüd jääb veel üle see küsimus, mida ka paljud kolleegid tõstatasid. kuidas oleks nendest paljudest teadmistest võimalik ka rohkem tõhusust välja pigistada? kas meil ei ole võimalik leida õiget teed liikumaks teadmistelt innovatsioonile? kas probleemiks on bürokraatlikud tõkked või on probleem selles, et äh, vastu võetud poliitilised otsused on teinud äh, teise osapoole töö raskemaks. ja esimese küsimuse puhul tõesti meie ei vastuta, aga teise puhul äh, oleme meie need, kes vastutavad, meie oleme need, kes tegelevad õigusloomega ja võib juhtuda, et meie oma seadusandluse kaudu tegelikult tootmist Euroopa Liidus raskendame võib-olla me tõesti tahtsime seda, tegime seda teadlikult, ütlesime, et jah, äh, me teame, et see nii on, aga siis ei ole mõtet kaevata. võib-olla on aga küsimusi, kus äh, me tõesti täiesti enda teadmata midagi otsustasime mis töötab nüüd Euroopa tööstuse vastu ja me võib-olla peaksime need asjad üle vaatama ja küsima endalt, kas see oli seda väärt. tegemist on aruteluga, mida me tihti näeme, eriti kui me räägime mõjudest, me ütleme, et me tahame rääkida sellest, kas me tõesti mõtlesime tagajärgede peale. nii et ma leian, et kui seda arutelu peetakse, siis tuleb seda tõesti teha ka sirgjooneliselt. tahaksin teilt küsida, oskate te hinnata, Äh, protsendiliselt, äh, kes kui palju põhjustab, äh, võib-olla protsendiliselt ei saa seda öelda, aga äkki te saaksite öelda, et kui suur on teadustöö osakaal, kui suur on tehnoloogiliste protsesside osaku-, osakaal, lubade taotlemise osakaal ja kui suur on meie seadusandjate osakaal, kui palju oleme meie tööstuse elu raskemaks teinud? härra Green Teile esitati terve ports küsimusi, nii et annan teile nüüd võimaluse vastata. Thank you, Mr Chairman and thank you for all your questions. suur aitäh, härra esimees ja suur tänu teile kõigile teie küsimuste eest. Äh, ma alustaksin alguses, äh, proua Grossett, Grossett, suur tänu teile kommentaari eest. Äh, kõigepealt kontakt liikmesriikidega mul on väga hea meel teile teatada, et kolm liikmesriiki, Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriik äh, ja nende asjakohased äh, ministrid, härra Besson, äh, Ühendkuningriigi teaduse minister, ka Saksamaa teaduse minister Äh, on koostanud ühise kirja, mille on alla kirjutanud kõik kolm ministrit ja selles kirjas avaldatakse toetust raporti soovitustele. see kiri, äh, selle kirja edastame teie esimehele, EITRE sekretäriaadile, te saate, võite sellega ise tutvuda. me ootame sarnaseid kirju ka Poolast ja Hispaaniast, nii palju kui me aru saame, äh, on need jäänud suvepuhkuste tõttu kuhugi toppama. nii et mitmed liikmesriigid on meid toetanud ja liikmesriigid on nõudnud konkreetselt meie raporti soovituste täielikku elluviimist, sealhulgas, meie soovituste hulgas on ka eraldi äh, rahastamisrida multiket probleemide äh,, programmide rahastamiseks. ja väga paljud küsimused, väga paljud siinkõnelejad on selle sõna tõstetanud, et äh, multikett äh, on mitmedistsiplinaarne töö, äh, võtame siin selle mobiiltelefoni, nutitelefoni, selles on hõlmatud erinevad distsipliinid ja KETS kuuluvad teise peadirektoraati ja erinevatesse äh, peadirektoraatidesse, näiteks Lotto Galvanika üht, äh, materjalid, äh, tootmine, innovatsioonitehnoloog-, peadirektoraadi alla ja biotehnoloogia, investeeringud jällegi uus peadirektoraat, nii et praegusel hetkel ei ole vastused ministrite kirjadele olnud positiivsed selles mõttes, et me ei ole suutnud piisavalt mitmed distsip-, mitmeid sektoreid ühendades piisavalt hästi suuta vastata materjalid puututundlikele ekraanidele, äh, uued vajalikud äh, klaasid sellist, seda tüüpi ekraanide jaoks kuuluvad innovatsiooni peadirektoraadi alla ja nii edasi ja üheks lahendusvariandiks olekski multiketside jaoks eraldi rahastamise rea loomine ja tööstuse peadirektoraat tegeleb selle küsimusega. me kohtume nendega järgmisel nädalal, aga igal juhul suured projektid jäävad võtmeprojektide äh, alla erinevates peadirektoraatides ja selline killustatus on äärmiselt pidurdav komisjon on astunud õige sammukese edasi kõrgetasemeliste tööruumi, töörühma luues ja nende kuu, seda kuut võtmetehnoloogiat äh, määratledes äh, ja tõ-, ja seda arvesse võttes on äh, lootust, et me suudame selliste mitmedistsiplinaarsete projektide puhul ka korrektselt koostööd teha. ja äh, nutitelefonide puhul äh, oli Sam-, Samsungil olemas äh, kõik vajalikud elemendid, vot äh, fotoelemendid, puute, tundlikud ekraanid, vahendid ja seetõttu me kaotasime Nokia näol mitmeid tuhandeid töökohti. mis puudutab ajude väljavoolu siis äh, näited, äh, mida ma teile tõin, kui äh, ettevõtted saavad rahastamist, siis raha läheb nendega koos. ja inimesed lähevad nendega koos, siis aga me rahastame teadusi, nii et kui te uurite, aga kui te uurite äh, näiteks teo eripärasid, siis teil on paremad võimalused meie programmide hulgast äh, rahastamisi saada, kui juhul, kui te olete tõesti juhtiv äh, tehnoloogia ekspert. Äh, sellepärast, et rahastamise kinnitajad on akadeemikud, kes tahavad rahad jätta akadeemikutele ja kui me äh, eraldame ühe euro te teadlastele, siis peaksime me ühe euro eraldama ka inseneridele samal ajal, äh, nendele, äh, kes tõesti töötavad välja tehnoloogiaid, mida me turgudel ka kasutame. Euroopa Teadusuuringute Nõukogu ei peaks keskenduma mitte ainult Euroopa teadusele, sest et see pole ju teaduse, ainult teaduse nõukogu kui me lõime Euroopa teadusuuringute nõukogu, siis see ei olnud mõeldud mitte ainult teadlastele, me pidasime läbirääkimisi kuid selleks, et jõuda selleni, et see nõukogu peaks olema mõeldud mitte ainult teadlastele, vaid ka inseneriteadusele ja tehnoloogiale. ja ilma ne nende kahe elemendita on rõhuasetus vale me peaksime rõhku pöörama ühe võrra tasa tähelepanu nii teadusele kui ka tehnoloogiale. ja äh, niisiis liikmesriigid on toetanud äh, meid, äh, aga sõnadest peaksid saama ka teod, me ei ole mingisugust praktilist ja konkreetset vastust komisjonilt veel läinud ja selleks, et meie ajud ei kaoks ega hääbuks, peame me öö, oma rahasid öö, nendesse ajudesse investeerima. loodetavasti sellest vastusest teile piisas. mis puudutab äh, proua äh, Madurelli küsimust, te rääkisite lõhest äh, turgude ja ühiskonna ja teadlaste vahel, mis puudutab uusi iduettevõtteid, siis ülikoolid tegelikult ei ole kujundatud selliseks, et nad jõuaksid, astuksid ühe sammuga punktist A punkti C. kiiret teadust ei ole. meil peab olema paigas kogu äh, taristu, et me saaksime äh, läbida selle pika teekonna teadusest turule meil on tõesti suurepärased äh, teadusuuringute organisatsioonid VTT Soomes, äh, Prantsusmaal, äh, Saksamaal ja nii edasi, kuid me peame neid toetama, me peame, me oleme, ma olen osalenud mitmetel koos, koosolekutel ja me, kuid ja me oleme rääkinud teadus, teaduste taristutest, ja aga tehnoloogia on jäänud jällegi tähelepanu alt kõrvale, me ei peaks tegelikult rahaliste vahend, eraldisi suurendamine, me peame oma rahasid kasutama mõistlikumalt, nutikamalt. kui me seda teeme, siis jõuame kaugele. lõhe on kindlasti olemas. ma arvan, et meil on olemas ka vastuseks vajalikud vahendid lugege raportit, siin on toodud jälle erinevad tasandid, üks on siis teadus ja kümme on juba toode turul praegusel hetkel. komisjon rahastab ainult projekte tasandilt üks, ühe, tasandist üks kuni neli. ja võib-olla Ameerika Ühendriigid rahastavad tasandist üks kuni kaheksa, Aasias rahastatakse projekte tasandist, tasandist üks kuni kaheksa ja nii see on. tee ülikoolist turule on äh, pikk ja asjatundjad äh, ei saa seda küsimust lahendada, sellepärast et neil on selline eelarvamus, et, et mõningad projektid on liiga turule lähedased. nii et äh, me oleme palunud komisjonil rahastada tasandilt üks kuni kaheksa äh, projekte ja praegusel hetkel on tööstuse osalus vähenenud äh, dramaatiliselt ja seda juba mõnda aega meie raamprogrammides. just sellepärast, et äh, Nad, neil ei lubata töötada selliste teemade kallal, mille kallal nad tahavad töötada. Nad peavad tegelikult tegema sõna otseses mõttes teadust, mis nende jaoks ei ole mõistlik ja tõesti on see lõhe, meil on olemas vajalikud inimesed, aga me peame andma neile ka laskemoona, et nad nüüd saaksid lahingusse asuda. ja äh, ma rääkisin juba ennem sellest, kuidas Äh, teadusuuringud tegelevad rahastamisega, fotokalmaanikas äh, ka tegeletakse teises äh, peadirektoraadis ja ka sellest tuleb, tuleb lõhe. milliseid äh, uusi vahendeid meil on vaja või suutlikkust meil on vaja selleks, et neid asju paika saada, me räägime siin kolmest sambast, äh, tehnoloogiline suutlikkus äh, selleks, et teie poolt välja toodud lõhet ületada tööstuse ja ülikoolide vahel, me peame toetama teadusuuringute organisatsioone, me peame olema neist, nende üle uhked, me peame andma neile võimaluse konkureerida rahastamisvahendite saamiseks ja me peame andma neile võimaluse töötada välja prototüüpe kõikidel tasanditel. võib-olla tööstusel võtaks kolm aastat aega veel pärast seda prototüüpi seda tootma asuda. see ei ole liiga lähedal turule, ma arvan, et me, meil on veel päris palju tööd teha selleks, et tagada mitmedistsiplinilise distsipliini lähenemine ja proua Trautmann, te mainisite kolme asjaolu, rääkisite mängureeglitest. Euroopas on meil käed seotud. kui üks liikmesriik tahab toetada oma võtmeettevõtet strateegiliselt olulises valdkonnas, võtame näiteks äh, Grenoble'i äh, maailma liiderettevõte äh, magneetilise mälu osas me ei saa neile anda viiekümneprotsendilist äh, toetust, sellepärast et konkurentsivõime peadirektoraat asub vahele. hoolimata sellest, et nad võib-olla isegi eraldavad äh, saju miljon, sadu miljoneid eurosid äh, hoopis teistesse kohtadesse. mängureeglid ei ole võrdsed. Ähm, me ei kurda siin lihtsalt kurtmise pärast, kuid mängureeglid ei ole võrdsed. ma arvan, et äh, investeeringud oleksid suuremad, kui seda oleks lihtsam teha. väga paljud oma kommentaaride käigus mainisid Hiinat. me mõistame seda, me ei taha äh, olla Hiina sarnased, sellepärast et Euroopa kultuur ja kombed on teistsugused, aga Ameerika Ühendriigid, võtame näiteks Ameerika Ühendriigid, kui Ameerika Ühendriigid suudavad äh, laseri täpsusega välja valida võtmetähtsusega ettevõtted, võtmetähtsusega valdkonnad ja toetada neid ja seetõttu kogu seada konkurentsiohtu äh, juhtivad äh, ettevõtted Euroopas. me peame konkureerima nendega. meil on äh, vaja nutikamaid, mõistlikemaid ees, eeskirju ja raamistikku. me kohtume Almuniaga kahekümne kaheksandal septembril, et rääkida näiteks nendest klauslitest äh, võrdlusklauslitest, nii et me suudaksime, meil oleks midagi vastu panna Ameerika Ühendriikidele äh, konkreetsete juhtumite puhul. arengupoliitika. meil on vaja integreeritud lähenemist, me peame selle lõhe ületama. me peame keskenduma Delf tehnoloogia infrastruktuurile. me peame suutma rahastada näiteks äh, pilootliine selleks, et prototüüpe teha ettevõttel ja tööstusel läheb aega selleks, et ühe prototüübi pealt hakata kasumit teenida. see võtab aega kolm või neli-viis aastat. ja praegusel ettevõttel puudub meil toetussüsteem nendes valdkondades äh, ja selles valdkonnas äh, piloottootmisliinide äh, vallas on vaja toetust. härra Lambrecht, te ütlesite, et tulevikus on suured, suur osa rahadest selles valdkonnas eraraha ma olen teiega nõus, kuid me peame lihtsustama selle, nende jaoks selle raha kulutamist. ühiste tehnoloogiaalgatuste osas eh, EMSO peadirektoraadis eh, on üks eh, selline suur projekt, nelisada, üle neljasaja miljoni euro. jäid kasutamata sellepärast, et tööstus ei saanud sobivatel tingimustel seda projekti ellu viia ja liikmesriikidel samuti äh, puudusid selleks võimalused. Äh, kui me kergelt muudaksime seda programmi, saaksid äh, liikmesriigid komisjoniga koos osaleda selles programmis ja see tooks endaga kaasa ka tööstuse üüratud investeeringud. mina olen tööd teinud koostööd mitmete elektroonikaettevõtetega tööstusprojektide kallal ja me kogusime ühe miljardi euro viiekümne protsendi äh, lise rahastuse ettevõtetelt, kui me oleksime ühte eeskirja pisut muutnud, oleksime me üle viiesaja miljoni äh, euro kokku saanud ja lihtsalt äh, rääkides ettevõtete direktoritega panime selle ettepaneku kokku, kuid volinik ütles, et nelisada miljonit eurot jäi lauale, sellepärast et tööstusettevõtted ja liikmesriigid ei saanud osaleda õigetel tingimustel. ja kui me pisut eeskirja muudame, siis on see võimalik, nii et igal juhul meil on vaja erainvesteeringuid, kui me peame erainvesteeringute kasutamist äh, lihtsustama. Te rääkisite ka suurprojektidest äh, ja mobiliseerimise koondumisest äh, suurprojektide ümber. ma olen teiega nõus meil on suuri ettevõtteid vaja. me peame äh, tootmismahtudes suutma äh, olla maailma tasandil, kuid jällegi siin tulevad meile takistuseks konkurentsivõimega seotud eeskirjad. Saksamaa, ees, esimees tuleb Saksamaalt, nii et tooksin näite Saksamaa kohta, et Dresdenis äh, Dresden oli maailmas liideri positsioonil mikroelektroonilises tootmises ja selleks, et äh, Dresden oleks äh, saanud äh, jääda liidriks, selleks, et Dresden oli liider, oleks vaja, oli vaja kahe, kahtekümmet seitse protsenti rahastamist riigi poolt ja nüüd olid investeeringud seda, seda kaheksa aastat tagasi, äh, aga nüüd üks investor oli valmis miljardeid eurosid investeerima sellesse äh, piirkonda ja sellega oleks kaasanud tootmismahtude suurendamine märgatavalt ja nad nõudsid samasugust toetuste määra äh, Saksamaa ametivõimudelt, Saksamaa ametivõimud vastasid sellele positiivselt ja toimiv tehas, toimus, toimiv infrastruktuuri kogum on äärmiselt kasulik väga paljudele huvigruppidele, kuid pea, konkurentsivõime peadirektoraat astus vahele, ütles, et kakskümmend kaheksa projekti ei ole võimalik, kakskümmend kaheksa protsenti riigi toetust on välistatud, lubatud on kaheksateist ja seetõttu kogu see tootmine kolis Ameerikasse New Yorki, Dresdeni vabrik äh, on jäänud püsti, kuid äh, selle vabriku saatus on äh, ohus täielikult küsimärgi all ja ainult see sellepärast, et meie siseturu reeglid ei luba seda. ja kogu toetus oleks olnud väiksem kui mitusada miljonit eurot. ja mikroelektroonika ülemaailmne tootmise tehas, me oleme näinud, millised on olnud arengud Iirimaal, Prantsusmaal mikroelektroonika valdkonnas. kasum sellise suure tehnoloogiatehase puhul Äh, oleks üle viiesaja miljoni euro, meil on kõik vajalikud andmed olemas, me võime teile need esitada. Saksamaa riigi toetus oleks kahe aastaga tagasi makstud. sellised on panused. aga sellegipoolest äh, komisjon pani jala ette ja kogu mikroelektroonika saatus äh, tänu sellele otsusele Saksamaal on ohus vot nii mustvalged ongi minu vastused teile. tööstus on valmis investeerima, investeerima suurel määral. väga paljud äh, ettevõtete direktorid äh, on valmis seda tegema. me äh, kohtume igal nädalal sellise direktoriga, kes on valmis. ma olen nõus härra Lambrechtiga, erainvesteeringud on äärmiselt olulised, kuid me peame looma tingimused ka investeerimiseks ja mikroelektroonika kaotamine Ameerika Ühendriikidele oli Saksamaa valitsusele loodetavasti üsnagi selgeks signaaliks arengutest. Äh, ülemaailmse kapitali mobiliseerimine samuti on äärmiselt oluline, sellega seoses vastaksin samamoodi nagu härra Lambertile ja äh, fotogalvaanika, äh, fotogalvaanika puhul võib öelda, et kõige suurem Teadusuuringute Instituut Saksamaal on just nimelt fotogalvaanika instituut. seal töötab üle äh, tuhande inimese, tavaliste teadusuuringukeskuste puhul on äh, töötajate arv umbes saja ringis. kõige suurem toetuste osa Saksamaal läheb fotogalvaanikale ja praegu jääb alles ainult üks tootmisettevõte paraku, mis ei kuulu ka, ka, ka äh, kümne tootja ettevõte edetabelisse, ühesõnaga meil on kõige suuremad äh, subsiidiumid, kõige suuremad toetused, kõige suuremad uuringud, aga me pole praktiliselt asja lõpuni välja mõelnud äh, ja kasum jääb meil äh, lõikamata. kas me peaksime asju nägema laiemas kontekstis? jah. küsimus pole mitte ainult rahas, aga meie intellektuaalomand peab olema tagatud ja ma arvan, et meie soovitus, et äh, esimene Euroopas oleks põhimõte äh, intellektuaalomandi osas äh, ja seda on võimalik kiiresti ellu viia. kõikide lepingute puhul, Euroopa Liidu projektide puhul tuleb see lihtsalt lepingusse kaasata, kui ettevõtted ei soovi sellele alla kirjutada, siis palun, tehke midagi muud Osram, äh, Philips, kõik äh, suurettevõtted, äh, Osram ja Philips osalesid su näiteks raha, valgustuse programmides Ameerika Ühendriikides ja nende teaduspotentsiaali on toodetud Euroopas ja ka tootmine läheb seetõttu Ameerika Ühendriikidesse ma arvan, et me peaksime seda ka Euroopas tegema ja ma arvan, et me ei tohiks oodata kuni kahe tuhande neljateistkümnenda aastani. ma arvan, et siin peaks parlament küll oma jala maha panema. ja küsimus ei ole mitte ainult rahas, vaid eeskirjades. meie Ungari kolleegi kommentaarid me ei pea siin rääkima tegelikult suurematest rahanumbritest, oluline on hoopis see, et me kasutasime raha mõistlikumalt. ma tõin ju selle kohta suurepärase näite sellest, kuidas nelisada miljonit eurot jäi lihtsalt õhku rippuma. kui me oleksime eeskirja pisut muutnud, siis, siis oleks olukord olnud hoopis teistsugune. ma olen teiega nõus ka õigusloojate rolli osas. näiteks päikesevalguse kasutamise osas võib-olla võiksid olla hoopis mingisugused uued eeskirjad ettevõtete osalemise osas, midagi tuleb ette võtta. konkurentsivõime nõukogu. me võiksime neile esineda, tõesti, meil oleks hea meel seda teha, kuid äh, tõenäoliselt oleks selleks vaja konkreetset nõuet teie austatud komisjoni poolt härra Van Brent. mis puudutab liikmesriike, siis äh, meil on liikmesriikidega tihedad sidemed, äh, nagu ma ütlesin, juba kolm ministrit on ühise kirja kirjutanud äh, ja kõrgetasemeline kõrgetasemelises töörühmas oli neliteist töörühma parimate tööstusekspertidega. kõik meie raportid on tööstuse peadirektoraadi andmebaasis olemas. ma olen kindel, et kogu see info on teile kättesaadav ja ma olen täiesti nõus teie kommentaaridega seoses uute vabrikute väljaehitamisega Koreas ja nii edasi. väga paljud ettevõtted on äh, konkreetseid äh, avaldusi teinud ja see informatsioon on teile kättesaadav, ma olen täitsa kindel selles. ja lõpetuseks kolleeg siit kõrvalt esitas küsimuse, kuidas piirkondi kaasata ja jällegi see on seotud ühe meie võtmesoovitusega. meie oleme palunud, et erinevate äh, allikate rahastamisvahendeid saaks äh, kasutada ühe konkreetse projekti puhul ja praegusel hetkel räägid, räägitakse komisjoniga läbi, läbi piirkondade spetsialiseerumisest, äh, ka piirkonnad on Gatesid äh, seadnud olulisele kohale ja ma arvan, et äh, kui me siin struktuurifonde kasutame ja seda, need, ühendame need raamprogrammide rahastamisvahenditega, siis hakkavad asjad kiiresti arenema piirkonnad, kus on, kus suudetakse ühendada äh, rahastamine, rahastamine mm, nutikaks spetsialiseerumiseks äh, teiste rahastamisvahenditega, see annaks võimaluse äh, asjadele uut hoogu sisse puhuda. praegusel hetkel kujutage ette, kui keeruline oleks struktuurifondide rahastamisvahendite kasutamise e- eeskirju rakendada piirkondlike rahastamisvahenditega koos, kuivõrd esitatavad nõuded on erinevad. ma arvan, et me ei peaks nõudma mitte uut raha, vaid äh, olemasolevate eraldiste mõistlikumat kasutamist ja, ja piirkondade kaasamine võimaldab meil seda ka teha. Äh, paraku äh, me oleme seda minevikus juba teinud Euroopa Tehnoloogia Instituudiga seoses näiteks, kui siis tekkis selline olukord, kus äh, piirkondade ja linnade kaasamine sellistesse suurtesse projektidesse osutus äärmiselt keeruliseks. mis puudutab äh, mõjuhinnanguid, siis ma olen täiesti nõus, olen teinud äh, soovitusi ka selles valdkonnas äh, selle kohta, et tööstusettevõtted peaksid endale võtma kohustusi, kui nad saavad rahastamisvahendeid. loodetavasti olen vastanud mõningatele teie küsimustest olen valmis teiega veelgi nendest asjadest põhjalikumalt rääkida ja kui teil on vaja täpsustusi, siis võtke minuga ühendust, suur tänu teile! suur tänu ja annan teile teada, et see ettekanne edastatakse homseks ka kõikidele kolleegidele e-mail ja e-maili teil ja tänaseks meie koosolek on läbi, kohtume taas kord homme hommikul.